Uh, head kolleegid, võime alustada, meid ei ole küll väga arvukalt, aga piisavalt, et alustada. ja nüüd lähen üle itaalia keelele, ütleb esinaine kui ei ole mingisuguseid vastuväiteid kellegi poolt, siis võime pea, päevakorra vastu võtta. edasi koosoleku protokollide kohta, kas on kellelgi midagi öelda? ei ole kommentaare, siis edasi läheme keelerežiimi juurde. täna on Prantsuse, Saksa, Itaalia, Inglise, Kreeka, Hispaania, Soome, Tšehhi, Eesti, Ungari, Sloveenia, Bulgaaria ja rumeenia keel. homme pärastlõunal on kõik ametlikud keeled, välja arvatud malta ja iiri keel. nagu tavaliselt, kantakse üle seda koosolekut ka veebis Äh, oluline päevakorrapunkt äh, on äh, meie kolmas, neljas punkt, vabandust, mis on programmi Erasmus pluss rakendamise aruanne. ja härra Milan Zver annab meile ülevaate selle raporti projektist. ma tean seda, et päris palju on tööd tehtud ära koos variraportööridega, ka kuulamine toimus vastaval teemal ja oluline on meie jaoks praegu see, et parlament äh, läheneb sellele küsimusele hoopis teiselt perspektiivilt. me oleme äh, kaasõigusandja ning see on meie mitmeaastase tegevuskava üks osa. Äh, see raport sünnib praegu hetkel, mil me ei ole veel täpselt kindlad, kuidas see kõik meie tegevust mõjutab, ütleb kõneleja. sellepärast, et projekt programm Erasmus pluss äh, sündis äh, mõned aastad tagasi. aga meie raporti näol on praegu tegemist äh, hinnata keskperspektiivis või teha vahehindamine sellele programmile ja kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal teeb niikuinii programmile Erasmus pluss komisjon vahehindamise. kui ma vaatan seda, kuidas see raport on struktureeritud, siis meie raportis on antud sisend aastaks aastateks pärast kahte tuhande kahekümnendat ehk tulevikuvisioonid. nagu mäletate, kolmeteistkümnendal juulil oli äh, meie eelviimane koosolek enne suvepuhkust ning raportööri ja varjuraportööridega arutasime ka esialgseid mõtteid. täna annaksin kohe sõna härra Sverile ja siis äh, kuulame ära ka variraportööride arvamuse ning äh, kolleegide arvamuse, kes tahaksid veel sõna võtta nii et eh, palun andke märku, kes sooviks veel sõna tänases arutelus. Eh, härra Tver, teil aga on seitse kuni kümme minutit aega raport sisse juhatada. ja siis kuulame ära kolleegid ja komisjoni esindajad härra Tseer ütleb tere ja suur tänu mulle sõna andmast, proua esinaine, austatud kolleegid ja külalised. pärast poolteist aastat konsultatsioone, kohtumisi ja konverentse, pärast seda, kui oleme saanud väga palju kirjalikku äh, arvamusi erinevatest kohtadest ning oleme komisjoniga äh, arvamusi vahetanud, on nüüd Erasmus äh, pluss programmi rakendamise aruanne äh, olemas ning selle eelnõu on olemas ka veebilehel kahekümne neljas äh, keeles. Äh, Erasmus pluss on erinevate programmide ühendprogramm ning see on päris keerukas. erinevate osapoolte ja sidusrühmade arvamused erinevad siin ja vaatepunktid samuti ning ühele järeldusele on väga raske jõuda. samuti Euroopa Parlamendi reeglid panevad üsna kindlad piirid sellise rakendamise aruande pikkusele, nii et ma ei lähe ka oma raportis siin deta-, detailidesse. olles rääkinud läbi sidusrühmadega need küsimused, äh, oleme teada saanud, et mõningad äh, noorteorganisatsioonid ja äh, liikmesriikide agentuurid rõhutasid seda, et me ei tohiks vanu programme unarusse jätta, näiteks Noored tegu, tegevuses, Youth in Action ning need peaksid läbi kumama ka Erasmus pluss äh, programmis. samuti olen ma teatud äh, liikmesriikide agentuuridelt äh, saanud sellise signaali, et neile tegelikult meeldivad Erasmus pluss integreeritud programmid ja ei taha, et Grundtvig, Comenius ja teised vanad nimed veel kasutusel oleksid. nii et on üks osa sidusrühmi, kes tahab, et tegemist oleks äh, Äh, äh, integreeritud äh, programmidega ning teised, kes tahavad, et pigem detsentraliseeritus peaks olema. detsentraliseerituse pooldajad tahavad liikmesriikides hinnata neid projekte ning tsentraliseerituse pooldajad tahavad rohkem Euroopa dimensiooni ning tahavad, et neid programme hinnatakse Brüsseli tasandil. elukestva õppe organisatsioonidega kohtusin ma siinsamas Brüsselis hiljuti pluss sinna juurde veel ka neljakümne teise koolitust ja haritusvõimaluse ning spordiorganisatsiooni eh, on omavahel kokku tulnud ning loonud Erasmuse koalitsiooni ning nende poolt olen ka saanud mitmeid sisendeid, kuidas programmi parandada. vabakonna organisatsioonidel on tegelikult väga erinevaid soove ning ka erinevaid vajadusi tihti usuvad need organisatsioonid, et Euroopa Komisjon ei võta neid kuulda. Euroopa Komisjon aga näeb asju teisiti ja jällegi on see märgiks, kuivõrd keerukas see programm on. sest erinevaid sidusrühmi on erinevaid, kelle ka arvamused erinevad. nüüd tooksin lühidalt välja minu raporti järeldused. Erasmust peetakse Euroopa integratsiooni edulooks. selline edulugu on see, mis on pakkunud erinevaid võimalusi, aga viimased rakendamisaastad on olnud tegelikult väga nõudlikud nelikümmend protsenti eelarve suurenemist äh, ilmselt hakkab reaalsuses tunda andma aastal kaks tuhat seitseteist äh, teatud programmide puhul ainult kakskümmend või kolmkümmend protsenti taotlejatest on edukad ja osad projektid äh, langevad ära, sellepärast puudub rahastamine. Erasmus pluss üleüldine nähtavus on suuremaks muutunud, aga nüüd üksikute programmi osade oma samas vähenenud ning rahulolu tase on ka erinevate programmide lõikes väga erinev. lihtsustus, mida komisjon tahtis rakendusprotsesside äh, peavoolustamisega saavutada, ei olnud äh, veel viimasel aastal nähtav. Äh, mitmed agentuurid ja liikmesriikide organisatsioonid tunnevad raskusi praegu erinevate veebi, veebiprogrammide kasutamisel kasutajad ei taha äh, mitte mingisuguseid uusi äh, veebirakendusi, vaid nad tahavad, et praegu olemasolevad rakendused toimiksid paremini. samuti äh, ütlevad kasutajad, et kasutusjuhendid on kohati liiga detailsed, kohati aga jäävad uduseks. mitmed sidusrühmad on rahul sellega, et makstakse ühte konkreetset summat kulude katteks, selle asemel, et konkreetselt Äh, igasugust, iga eelarverida kokku arvutada, aga äh, näiteks kaugemates piirkondades elajatele on see problemaatiline, kuna see summa ei kata kõiki reisikulusid näiteks. ka sektoriüleseks koostööks on see programm väga hea, aga samas äh, praktikas mingisugust sektoraalset koostööd väga näha ei ole. paljud kasutajad usuvad ka seda, et Erasmus pluss on programm, pigem suurte projektide ja äh, suurte institutsioonide jaoks ning väikesele organisatsioonidele ei ole see ligipääsetav. komisjon on sellele kriitikale ka vastanud ja teinud eristuse suurte ja väikese mõõtmeliste äh, Eh, programmide vahel eh, aastal kaks tuhat kuusteist. selleks, et see programm oleks veelgi edukam, on meil vaja tehniliste teemade resolutsiooniga edasi minna ning ka eelarvet on vaja järgmiseks eh, rahastamisperioodiks suurendada. eelarveread, mis on noorte ja spordi, hariduse ja edasiõppe Äh, valdkondades äh, peaks olema suurendatud järgmisel äh, rahastamisperioodil. järgmiste nädalate jooksul, daamid ja härrad, on mul variraportööridega mitmeid kohtumisi. Kristina Lukatškaga on olnud väga hea koostöö ja see kehtib ka teiste kolleegide puhul. ning ma usun, et me leiame hea kompromissi, tasakaalu ja et muudatusettepanekute tehes te võtate arvesse järgnevat. esiteks, tegemist on rakendusaruandega ja see ei võimalda meil Erasmus pluss äh, programmi rakendamismäärust muuta. teiseks, äh, teatud äh, päringutega tuleb pigem vastutavate ministeeriumite ja valitsuste poole pöörduda, sellepärast et just nemad on, olid kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal need, kes nõudsid programmi detsentraliseerimist igasugused edaspidised muutused on ilmselt läbirääkimiste teemaks veel järgmiseks rahastamisperioodiks pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. ja siis on mitmed väga tehnilised küsimused, millega Euroopa Komisjon juba on tegelenud. praegu parlamendi raportisse minu arust neid ei oleks vaja sisse panna. parem on rõhutada neid raskusi ja vajakajäämisi koos Äh, komisjoniga siis, kui valmistatakse vahearuannet ette ja hindamisaruannet aastal kaks tuhat seitseteist. olen saanud muudatusettepanekuid ning selles valguses tahaksin ma paluda esimeest, et äh, muudatusettepanekute tegemise tähtaega lükatakse edasi äh, nädala võrra. ja enne hääletamist peaks meil olema ka rohkem aega niimoodi, et hääletamine ei tohiks toimuda enne viiendat detsembrit kokkuvõttes tahaksin tänada kultuurikomisjoni sekretäriaati, eriti Katja Vaatarit tema abi eest selle raporti koostamisel ning kõigile teistele kolleegidele, kes olid siia kaasatud, suur tänu samuti. suur tänu teile, härra Tseer, ütleb esinaine. ja ma saan aru, et äh, teie töökliima selle raporti kallal on olnud äh, väga hea ja seda ümbritsevalt, äh, sealhulgas ka sekretäriaadiga. enne, kui läheme edasi arutelu juurde, tahaksin ma öelda, et muudatusettepanekute tegemise tähtaega oleme me liigutanud kahekümne neljandaks oktoobriks kella üheks ja viiendal detsembril toimub hääletamine. kõigepealt tahaksin siis nüüd anda sõna variraportööridele ja siis kõikidele teistele nii et äh, palun, head kolleegid. okei okay., <clears throat> I understood that I am the first. ma saan aru, et mina saan esimesena sõna. suur äh, äh au on meil siin, mul see, seda teha Soomes on parimad tõlgid täna tõlkemeeskonnas, nii et seetõttu räägin siis soome keelt. lugupeetud äh, esimees, kallid kolleegid, kuna parimad tõlgid on siia Soome kabiini saadetud täna, siis äh, ma äh, olen veendunud, et minu tõlget, minu keelt tõlgitakse, minu juttu tõlgitakse suurepärasesse suurepäraselt teie emakeeltesse, äh, aga nüüd siis paar sõna Milan Sveri raporti kohta, suur tänu äh, raporti koostajale, suur tänu äh, parlamendi uurimisteenistusele, kes on selle töö tähtsa eeltöö ära teinud. tegemist on äärmiselt tähtsa raportiga. meie komisjoni seisukohast Erasmus pluss on üks kodanike jaoks kõige olulisematest algatustest. Erasmus pluss on erakordne projekt, sellel on positiivne kuvand kodanike silmis, kui üleüldiselt suhtutakse Euroopa projekti kriitiliselt, siis seda peetakse ikka heaks Euroopa saavutuseks. nii et see on ka meie tööprotsessi mõjutanud Äh, Erasmus plussi puhul on avatus väga tähtis ja meie komisjonil on tähtsat, tähtsamat rolli vaja selle otsustusprotsessis sellegipoolest. paluksin komisjonil pakkuda programmi komisjonile üksik, asjakohast üksikasjalikku infot ka varade jagamise kohta. esimest korda saame me nüüd hinnata ühte ühendatud lähenemisviisi, see on laiaulatuslikum kui kunagi varem ning peame tõdema, et see on toonud ka lisandväärtust. seda me ju tege-, tegelikult kogu aeg soovisimegi oma uue lähenemisviisiga. on ka asju, mille üle võib kahetsust avardada. pangandussektor paraku ei ole uut garantiide süsteemi tervitanud ja seda võib-olla peaksime siis võib-olla uuesti hindama ja vaatama, mida saab teha siis äh, programmi tuleks endiselt äh, lihtsustada, taotluste protsessi tuleks lihtsustada, arvesse tuleks äh, võtta seda osalemise läbi, mis on liiga ambitsioonikas praegusel hetkel vabaühendustele. komisjon võiks vaadata üle ka toetuste maksusüsteemi, nii et väiksemad vabatahtlikul tööl põhinevad asutused saaksid samuti taotlusi esitada. meil on vaja ka suuremat selgust komisjoni poolt, paremat äh, kommunikatsiooni, et kõik asjaosalised äh, saaksid aru, kuidas uus Erasmus pluss on üles ehitatud. lisaks sellele tuletaksin teile meelde, et äh, ka spordil peaks olema suurem roll selles programmis väga hea on, et Euroopa Parlamendi sporditeemaline raport on samuti meie töölaual ning äh, saame selle teemaga tegeleda kahel tasandil. ja veel paar stilistilist äh, pigem muudatusettepanekut on minu poolt, aga üldiselt leian, et äh, kolleeg Sveri töö on kiitust väärt ja hea alusdokument, nii et minu kiidusõnad raportöör Sverile valitud lähenemisviisi eest ning äh, seda siis meie fraktsiooni ALDE poolt. aitäh! E, e, suur tänu! kolleeg Lebatška, annan teile sõna, olete ise Marakal siis, palun. suur tänu! kallid kolleegid, vabandust, et ma jäin hiljaks. ja enne kui ma hakkan üksikasjalikumalt rääkima Erasmus pluss programmist, on mul jagada teiega üks äärmiselt kurb uudis. Andri Vaida, Poola päritolu direktor, lahkus meie seast eile õhtul ma olen veendunud, et te olete sellest kõrvast uudisest juba kuulnud, kuid leian, et me peaksime teda mälestama. ta oli väga kuulus režissöör ja ta oli ka mitu korda Oscari kandidaatide nimekirjas. aga nüüd Erasmus pluss. kõigepealt äh, suur tänu härra Sveerile suurepärase töö eest kõige tähtsamad äh, järeldused selle programmi rakendamisest tulevad raportist väga hästi välja ning samuti on esitatud äh, mitmeid asjakohaseid soovitusi selle kohta, kuidas programmi toimimist saaks veelgi parandada. olen nõus raportööriga, et äh, selle töö algus oli väga keeruline, aga komisjon tegi protsessi käigus mitmeid teretulnud muudatusettepanekuid dokumentide taotlusprotsessi kohta, ka internetirakendust lihtsustati. kuid ähm, sellegipoolest programmi, programmiga ollakse erinevates sektorites rahul erineval määral meie fraktsioon, Sotsiaaldemokraatlik fraktsioon, toetab raportööri esitatud soovitusi, kuid äh, meie info kohaselt äh, tuleks sisse tuua veel mõned muudatusettepanekud äh, ning need me ka teeksime selleks, äh, et projektide haldamist lihtsustada, selleks, et panna rohkem rõhku kutseõppele, selleks, et paremini teavitada kutseõppe võimalustest ning selleks, et suurendada koostööd ning äh, edendada heade tavade vahetamist. samuti tahaksime me suuremat äh, mobiilsust ebasoodsamas olukorras äh, olevate rahvastikurühm, rahvastikurühmade ning puuetega inimeste jaoks. lisaks sellele leiame me, et, et tuleks mobiilsus muuta lihtsamaks ka üliõpilaste jaoks, selliste üliõpilaste jaoks, kes töötavad Neil oleks vaja suuremaid äh, finantshüvitisi, et nad saaksid ringi reisida ning äh, uurida, millised on võimalused maailmas. tahaksime sotsiaalset äh, ebavõrdsused leevendada ning siduda stipendiumid elukallidusega kõnealuses riigis. samuti maksustamise küsimused, mis on problemaatilised mõningates liikmesriikides, vajavad kiiret lahendamist me tahaksime, et äh, haridus oleks üldtunnustatav ning äh, diplomite tunnustamine ei ole endiselt äh, veel tagatud ja selles vallas tuleb rohkem tööd ära teha ka kutseõppe valdkonnas. tahaksime ka suuremat koostööd liikmesriikide ametivõimudega ning täitevasutustega täiteva ametiga, mis on Brüsselis, tahaksime ka, et liikmesriikide ametivõimud et liikmesriikide ametivõimud äh, teeksid äh, suuremat koostööd kohaliku tasandiga ning äh, lihtsustaksid oma menetluskordasid. tahaksime samuti parandada ühist eeskirjade rakendamise järelevalvesüsteemi Erasmus plussi kohta Euroopa Liidus on liikmesriike, kus äh, finantstoetus on suur ja toetuse määrad on suured, aga on ka liikmesriike, kus tulemused on kesised. me tahaksime läbipaistvat infot projektide hindamise kohta ning ka tagasisidet taotlejatele. mis puudutab vabatahtlikku tööd, siis meiegi sooviksime, et vabatahtlik äh, töö, tööl oleks õigustatult väärikas koht ning äh, vabatahtliku töö teatavad valdkonnad on endiselt alarahastatud. lisaks sellele on veel üks probleem, millest rääkisin ka töörühma koosolekul, nimelt asjaolu, et neid häid projekte on nii palju, kes, äh, mis tagasi lükatakse äh, sellepärast, et raha pole piisavalt, mitte sellepärast, et nad ei vastaks tingimustele. Horisont kaks tuhat kakskümmend pakub selleks suurepärase äh, lahendusvõimaluse. eks see nõndanimetatud äh, suurepäraste projektide tempel nii-öelda, mis annab projektidele prioriteetpositsiooni. seda võiks kaaluda ka Erasmuse kontekstis. ja veel üks asjaolu. me tahaksime õpinguid ja praktikat paremini ühendada, et äh, üliõpilased oleksid paremini tuttavad tööturu vajadustega ning äh, seda soovib ja, ja samuti tuleb aidata Brüsselis asuvaid vabaühendusi, kellel on praegu väga raske olukorda. meil on mitmeid muudatusettepanekuid, aga üldiselt siiski raport on äh, igati eeskujulik, aitäh! suur tänu, proua Lepatška! härra Maltesi, teil on sõna suur tänu, lugupeetud esimees. me oleme Panis Lebatškaga nõus. tegemist on tähtsa päevakorrapunktiga ja ma kavatsesin oodata Äh, siiski äh, järgmise päevakorrapunktini, kuni me režissöörile äh, ja režissööri määratust ametlikult austama asuksime. me, suur tänu, esimees. härra Sveer tegi ära suurepärase töö ning võin eelkõnelejate kiidusõnadega liituda. tegemist on hea alusdokumendiga, mida võiks muudatusettepanekutega siiski veelgi hiilgamaks muuta Erasmus programm on üks vähestest Euroopa Liidu aspektidest, mida rahvas armastab Euroopas. ja mis on pärit Euroopa institutsioonidest. nii et äh, see, tegemist on programmiga, mis on mõeldud äh, ebasoodsamas positsioonis olevatele kodanikele ning äh, ma tunnen, et ebasoodsas olevaid, olukorras olevaid inimesi kui ei kaasata paraku piisavalt ja puuetega inimesed kõrvale, puuetega inimesed esi kõrvale jättes. ja sellist lähenemisest on lähtunud ka minu muudatusettepanekud. on aga üks punkt, milles ma ei ole raportööriga päri nimelt, et tegemist peaks olema programmiga, mis muutub lihtsalt õppelaenude kogumiks. Ameerika Ühendriikides on äh, õppelaenud olnud täielik äh, läbikukkumine. üks koma kolm miljardit dollarit laenu ja siin me pöördume tagasi varasemate finantskriiside juurde. ma arvan, et äh, me ei peaks Ameerika Ühendriikide tegevust äh, kopeerima, äh, kuivõrd äh, see võib kaasa tuua endaga katastroofi mõningas olukorras, vaadake, mis juhtus Ameerika Ühendriikide pankadega. selline osaluse muster minu arust ei ole sugugi mitte matkimist väärt. ja jah, Erasmus on populaarne ja kui me muudame selle õppelaenu äh, projektiks, äh, siis äh, mängime me kaardid kätte populistidele, kes ütlevad, et Euroopa teenib ainult pangandussektori huve. mina arvan, et viimastel aastatel on pangandus sektor muutunud meie igapäevases elus liiga oluliseks. ja äh, me peaksime noori inimesi noh, selle sektori negatiivse mõju eest kaitsma, kuid äh, muidu ma leian, et äh, raport on igati kiiduväärt ning esitan ka oma muudatusettepanekud, suur tänu! aitäh, ütleb proua esimees ja härra Mara Kall saab sõna. suur tänu! lugupeetud esimees. ma ei hakka üle kordama neid kiidusõnu, mida kolleegid teenitult härra Sveeri raporti aadressil äh, on öelnud. omalt poolt ma ei tahaks aga midagi parandada, vaid lihtsalt äh, võib-olla täiendada. ma arvan, et mõningatele asjaoludele võiks äh, rohkem tähelepanu pöörata. paindlikkus, detsentraliseerimine, neid vist ka mainiti. ning ähm, me teame, kui raske on kohaneda ja kui raske on väikestel projektidel Erasmusest rahu saada, raha saada. väga raske on äh, inimestel edukalt äh, rahastamisvahendeid äh, taotleda, äh, kui kogemused puuduvad. nii tõttu tekib oht, et on kohti, kus raha saadakse palju ja on kohti, kus raha ei saada ja suuremad organisatsioonid, suuremad ülikorrad, ülikoolid oskavad selle programmi vahendeid, vahenditele paremini ligi pääseda. nii et äh, astugem paar sammu tagasi ning hinnakem olukorda. Erasmus ei ole lihtsalt üks paljudest projektidest, Erasmus on kõige tähtsam Euroopa projekt. ja ma arvan, et tõesti, see programm on osutunud positiivseks. inimesed hindavad seda positiivselt alati aga me peame vaatama, kuidas äh, Erasmus on üles ehitatud, äh, millised on ühiseeskirjad, nüüd on liikmesriikide ametitel samuti teatav äh, autonoomia, teatav, teatavad õigused. me peame vaatama, milline on meie haridussüsteem, millised on seosed haridustee ning töömaailma vahel selles valdkonnas on erinevates piirkondades väga suured erinevused, võib-olla Erasmus toimib mõningates Saksamaa liidumaades, võib-olla toimib Põhjamaades ühtmoodi ja ja samas nendes piirkondades ei ole tööpuuduse määr nii kõrge, teistes Euroopa riikides võib olukord olla hoopis vastupidine jah, Erasmus äh, ei aita loomulikult äh, neil riikidel probleemidest välja tulla. see ei ole mingi imerohi, kuid see võib aidata kaasa siiski probleemide lahendamisele ning äh, seda on katsetatud, see toimib. see aitab inimeste eluolu parandada ja teeb seda läbi mobiilsuse. mobiilsus loob ühendusi noorte vahel, loob ühendusi äh, haridusmaailma äh, erinevate osade vahel ning äh, samuti ka töömaailma vahel. ja nendest sidemetest võib tulevikus kasu saada. me peame kandma ka hoolt selle eest, et ka väikesemad projektid saaksid sellest programmist rohkem kasu programmi rahastamisvahenditele tuleb tagada kergem juurdepääs ja mul on ka üks küsimus raportöörile, kui lubate. kas poleks mitte hea, kui selles raportis oleksid ka mingid kvantitatiivsed näitajad Erasmuse mõju kohta? kuhu rahad on suunatud, kui paljud üliõpilased kust lähevad kuhu, milline on edumäär erinevate programmide puhul ja võtmetegevuste puhul. et meil oleks äh, selgem pilt selle kohta, milline see asjade seis päriselt on. et siis, kui me tõesti peame hakkama asju parandama, siis me teame, milline oli olukord alguses, ma arvan, et see ei oleks eriti keeruline. suur tänu! esimees, jah, ma paluksin piirduda oma kolmeminutise kõneajaga ja palun, järgmine kolleeg. Ähm, suur tänu, kallid kolleegid! oma sissejuhatava sõnavõtu äh, üldises osas tahaksin tänada meie raportööri härra Sveeri, kelle raport on laitmatu. loomulikult äh, me, meie kõigi lähenemisviis on üsna ühesugune, tegemist on hea programmiga, mis äh, aitab meil saavutada Euroopa hariduslikke eesmärke. kuid oleme siia kokku tulnud selleks, et selle programmi nõrkusi kõrvaldada nii et oma kommentaaridesse olen kirja pannud punkt number neli, peame keskenduma äh, haldusprotsessi lihtsustamisele ja tõesti, ma leian, et sellele, selle küsimusega tuleb tegeleda. toon teile ühe konkreetse näite. kui mingi ülikool soovib tahab strateegilist partnerlust luua, siis see ülikool peab ootama neli kuud, neli kuud selleks, et teada saada, kas see ülikool kaasatakse järgmisest septembrist sellesse pikaajalisse protsessi, projekti või mitte. aga ülikooli eelarvet vahepeal võib-olla vähendatakse ja siis tuleb äh, oma välispartneritega asjadest üle, uuesti läbi rääkida, mis pruugib tähendada seda, et lõppkokkuvõttes see projekt ei teostugi. kui haldusmenetlus oleks kergem, siis oleks kõikide nende projektide materialiseerumise tõenäosus suurem ma arvan, et äh, komisjon on juba võtnud samme, võtnud meetmeid selleks, et menetlust lihtsustada, aga tuleb teha veelgi enam. loomulikult kulud peavad olema kontrolli all, aga potentsiaalsed programmis osalejad, ülikoolid peavad äh, siiski, neile tuleb siiski tagada ka piisavad äh, tingimused selleks, et nad saaksid osaleda teiseks, äh, laenud ja laenutagatised. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal sain mina volinik Navratšitsi eelkäijalt äh, vastuse, kus äh, seisis, et järgmine hindamine leiab aset kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ja projekti edukusest lähtuvalt vaatame, kas seda protsessi jätkatakse või mitte. ja ma võin selle vastuse saata edasi meie volinikule. sellepärast, et äh, me eh, võime küll kahelda selle programmi edumääras ja me ei tea, kas äh, laenu vahendite kasutamine on lihtne mõnikord äh, tuleb tõesti kõvasti pingutada, et pankadega läbirääkimisi pidada ning äh, mul on sageli selline tunne, et selles protsessis on <laughs> küll vist mõnikord ainukeseks kasusaajaks pangad ise. nii et võib-olla võiksime me seda pankade toetust lihtsustada ja alles siis vaatame, kas seda on võimalik tulevikus edasi toetada. jah, väga hea. ma juhin tähelepanu sellele et äh, need laenud äh, ei asenda stipendiumi, vaid see on mõeldud äh, magistritasandile. siin on see erinevus sees. järgmine kolleeg, palun. kolleeg Kammerevert, palun suur tänu teile, kõigepealt suur aitäh raportöörile ning siis ka variraportööridele. väga palju tegelikult on juba öeldud, mis puudutab väikeste projektide toetamist. me oleme ju tihti rääkinud ka sellest, et meil on jäänud mulje, et komisjon seda, mida me uue Erasmus pluss programmi välja kuulutatud eesmärgi, et äh, menetlused lihtsamaks muutuvad, et see tegelikult äh, suunistes kuidagi ei peitu paraku nii et just äh, suunised ja ka rakendamine peab äh, minu arust veel kord üle töötama, sest minu arust ei saa olla niimoodi, et äh, kui noorteorganisatsioon peab kõigepealt viiskümmend lehte täitma igasuguseid taotlusi, enne kui nad saavad mingit projekti ellu viima hakata ja siis peavad veel ootama, et kas see heaks kiidetakse või mitte ikka ja jälle näib meile ka see, et vahendeid pole piisavalt, jah, Erasmus pluss on igal juhul täielik Euroopa edulugu, eduprojekt, see on selge, aga meil oleks tegelikult veelgi palju rohkem vahendeid vaja selleks, et me kõik need head taotlused, mis meile tehakse, tõesti saaksime ka heaks kiita. ja see on kindlasti üks koht, kus me vahe hindamise järel kahe tuhande üheksateistkümnendal, kahe tuhande kahekümnendal aastal äh, peaksime väga oluliselt vahendeid toestama veelgi, et, et programmi saaks hästi ellu viia. nüüd äh, õppelaenu osas äh, me oleme rääkinud väga pikalt, et kas see on mõistlik või mitte ja kas peaks seda tegema ning me ei räägi sellest, et vana Erasmuse programm stipendiumitega äh, nendele tudengitele, kes tahavad näiteks äh, äh, kolm semestrit välismaal õppida, äh, asendatakse õppelaenu läbi, läbi, ei, igale tudengile on tavaline Erasmus programm ka alles, kus välisülikoolis õppimine finantseeritakse sinna juurde, aga me lisasime siis selle mõtte, et kui keegi oma magistrantuuri tahab täielikult teha mõnes välisriigis, partnerriigis, siis me pakuksime siin teatud laenusüsteemi läbi neile võimalust äh, selle jaoks aga me ütlesime ka väga selgelt, et me tahame väga selgelt hinnata, kas ja millisel moel äh, seda äh, vastu võetakse. ning siin peaksime me komisjoniga Äh, komisjonilt nõudma ka detailset raportit selle kohta, kuidas seda kasutatakse, kas see äh, läheb läbi, kus on raskused, kas äh, tudengid tõepoolest kasutavad seda võimalust, et nad saavad oma õpinguid läbi selle laenu või grandi rahastada. see oli väga kriitiline küsimus ja me oleme öelnud, et me pakume seda võimalusena ja vaatame, kuidas see siis rakendatakse ning äh, kus kohas king kõige rohkem pigistab, kus on raskused ning äh, siis peaksime kontrollima järgi selle, et see, millest me oleme, mille, mida me oleme lubanud, kas see ka praktikas rakendub ning meil oleks väga hea meel, kui komisjon konkreetselt äh, selles, selle garantiifondi kohta esimese raporti esitleb, et kuidas see siis tõepoolest toimib, see uus süsteem ja üks asi veel, ikka ja jälle kuulen ma ja eriti Saksamaalt, et äh, suur programm on vana Leonardo da Vinci programmiga. see on mulle väga südamelähedane programm, sellepärast et äh, noori töövõtjaid äh, me arendame ja koolitame läbi selle programmi, neil on võimalik tööd teha välisriikides, aga selle programmi kohta öeldakse, et väga palju on korralduslikke tõkkeid, puudub raha ning käsitöö kojad äh, tegelikult äh, hoolitsevad äh, koolitatavate ja õpipoiste ees, nii et siin me peame igal juhul mõtlema lihtsustamise peale, et just noored töövõtjad saaksid siin võimalusi minna kusagile mujale ja oma, oma kunsti õppida, see oleks minu arust väga tähtis, aitäh! kolleeg Liuer. suur tänu ja palun pidage kinni oma kõne eest, järgmine kolleeg, palun suur tänu härra Tšambaski nimel, kes oli ECR-i variraportöör. sooviksin tänada raportööri, härra Sverri, äh, selle äh, väga täieliku raporti koostamise eest ja selleks, et ta võttis äh, arvesse ka programmi praegust olukorda ja erinevate sidusrühmade arvamusi. mul paluti komisjonile edasi anda mõned mõtted, Erasmus pluss on et see programm, mida ECR toetab ja me soovime, et see oleks edukas ka tulevikus, samuti me soovime toetada äh, neid äh, valdkondi, mis programmis töötavad ja edasi arendada neid, mis ei tööta, see on ju selliste raportite mõte, soovime, et äh, regulaarselt hinnataks erinevaid Euroopa Liidu poliitikaid ning ki-, kiiresti tehtaks muudatusi siis, kui projektid ei tööta ja neid kohandataks vastavalt turuolukorrale. seega on meil väga hea meel näha üha enam rakendusaruandeid ja loodame, et komisjon võtab neid ka arvesse. kodanikud ja organisatsioonid on võtnud ühest, ühendust parlamendi liikmetega, jaganud oma kogemusi äh, suhteliselt uue Erasmus pluss programmi rakendamise osas ja härra Tšambaski äh, ütleb ja ma tsiteerin, et on tõstatatud mitmeid küsimusi härra Sveri raportis mis lähevad ka mulle isiklikult korda, see on hea lähtekoht, eriti mis puudutab äh, valdkonnaüleste programmide nähtavust, rõhutaksin siinkohal raportööri ettepanekut äh, minna tagasi eelmiste brändinimede Leonardo da Vinci, Comenius ja nii edasi kasutamise juurde. härra Tšempaski leiab, et äh, me ei peaks seda tegema, vaid peaksime suurendama üldiste programmide nähtavust kui kasutatakse vanasemaid programmi nimesid, siis võib see tekitada lihtsalt segadust, kuna mitmed elemendid nendes programmides on tänaseks muutunud, seega on need programmi nimed ehk eksitavad lõppkasutajate jaoks. härra Tšambaski toetab eriti just ühte raportööri järeldust, soovitust raportis, nimelt peaksime hoiduma edasisest harmoniseerimisest ja Erasmus plussi struktuuri muutmisest, selle asemel peaksime konsolideerima äh, püüdeid äh, programmi edendada ja kui miski toimib, siis äh, tuleks see rahule jätta ning keskenduda sellele, mida tõesti on vaja muuta. mis puudutab Erasmus plussi äh, eelarve suurendamist, siis see on väga tervitatav. tervitatav on üldiselt eelarve suurendamine, kuid et see ei toeta, et seda tehakse siis, kui on hindamata veel, mida tuleks täpselt parandada. suur tänu! tänan, äh, kolleeg. grammatikakis, palun. suur tänu teile, püüan oma kõneaja juurde jääda ka. tundub, et ruumis on jõutud kokkuleppele, et tegemist on väga olulise programmiga ning raport, mis täna meie ees laual on, ning ka variraportööride kommentaarid selle kohta annavad meile lootust, et raportit annab veelgi parandada seega ma väga pikalt sõna ei võta, soovin vaid öelda järgmist. üks suurimaid programmi nõrku kohti on see, et puudub piisav harmoniseerimine riiklike juhtimisorganite vahel ja see on väga oluline probleem. oluline on see seetõttu, et näiteks Kreekas kus, kus viiskümmend protsenti noortest on töötud, nagu ka volinik Navratšitš on öelnud, siis vastutavad riiklikud asutused selle eest, et oleks tagatud programmis stabiilsus ka äh, pooleteiseaastase perioodi jooksul, mitte ainult paari kuu jooksul. Piis-, piisava harmoniseerimise puudumine ning erinevused erinevate riiklike järelevalveasutuste vahel suurendavad probleemi kõigest. kõigest kuus protsenti eurooplasi leiavad, et äh, riiklikud asutused peavad ju suunistest kinni ja see peaks meil, meis kõigis muret tekitama. seega leian, et äh, peaks olema mingisugune süsteem, mis pakub juhiseid riiklikule asutustele selleks, et äh, nemad saaksid parandada menetluste kvaliteeti, suurendama peaks ka läbipaistvust samuti peaks koostama Euroopa-ülesed äh, suunised Erasmuse rakendamiseks, ükskõik kui raske see ülesanne see ka oleks. samuti peaks toimuma regulaarne teabevahetus, ma ei tahaks nüüd pikemalt sõna võtta, sest programm on tegelikult ju väga edukas Euroopal on praegu mitmeid äh, suuri kriise ees Euroopa tähelepanu koondub mitmetele erinevatele probleemidele ka siin komisjonis. me teame, et Erasmus pluss programm on olnud edukas. ja kui nüüd aus olla, siis äh, selline edukas programm peaks tegelikult äh, saama veel suuremat rahalist toetust selleks, et oma eesmärke edukamalt ellu viia. suur tänu ja Jüri Ward järgmisena, palun suur tänu. mina olen Erasmus plussi programmi entusiastlik toetaja, ka selle eelmise ehm, versiooni aktiivsed noored näol, aga nüüd soovin ma ametlikult väljendada mitmete Suurbritannia noorte pettumust ehm, pärast meie liikmesuse referendumit. demokraatia ehm, kehv elluviimine, mis on jätnud paljud noored oma õigustest ilma äh, referendumi tulemusel, on äh, seotud äh, ohtu Erasmus plussi tulevik Euroopas tulevikus ja noortelt võetakse ära võimalus suurendada oma kogemusi, suurendama, suurendada oma töökogemusi ajal, mil Erasmus pluss laieneb selleks, et äh, mitmed ebasoodsas olukorras äh, noored saavad selles osaleda, on väga kurb, et äh, Suurbritannia noored jäävad vaeseks sugulaseks, kes jäävad sellest kultuuridevahelise kogemuste vahetamise programmist ilma ja see on üks väheseid, üks asju, üks mitmetest asjadest, millest Suurbritannia jääb ilma äh, tänu viha õhutavale referendumile, kus äh, populistlik retoorika kasutab ära noorte hirme. Ühendkuningriigi Erasmus plussi programmi juhataja on öelnud ja see on äh, viiendal septembril avaldatud ka Guardiani ajalehes, et Euro-, Erasmus pluss programm on Ühendkuningriigis väga populaarne ning äh, uuringud on näidanud, et selle eelised on reaalsed, õpilased saavad sellest äh, enesekindlust, nende akadeemilised tulemused paranevad, nende töötuse määr ei ole nii äh, suur viie aasta pärast kui teistes gruppides. viimasel, eelmisel akadeemilisel, akadeemilisel aastal, õppeaastal osalesid äh, viisteist tuhat viissada õpilast ning seitse tuhat äh, õpetajat selles programmis ning suur osa neist hääletas referendumil Euroopa Liitu jäämise poolt. suur tänu. järgmisena kolleeg Truppel, palun suur tänu, nüüd on fraktsioonide üleselt juba viidatud sellele, et Erasmus äh, programm on tõeline edulugu ja tahaksin seda siin puhul ka rõhutada. see on ka avalikkuse silmis nii, see on üks vähestest äh, juhtumitest, et äh, me ei pea kedagi veenma, et tegemist on mõistliku poliitikaga ning tuleb tegelikult noortele inimestele Euroopa Liidus kasuks. ja sealt kaugemalegi veel ulatub tema mõju vahehindamise eh, jaoks eh, on juba teada, et eh, vahendeid on juurde nõutud ning ka mitmeaastase finantsraamistiku ülempiirist rohkem. meil on ka komisjoni poolt signaalid, et valmisolek on eelarvet suurendada, aga loomulikult ei minda nii kaugele, et sellest mitmeaastase finantsraamistiku ülempiirist ülespoole minna ja siin on igal juhul head argumendid meil taskus äh, öelda, et peaks seda äh, täiterahasummat äh, kasvatama oluliselt. erinevad osapooled, kes selles programmis osalevad, on öelnud, et nad tunnevad, et äh, taotlustega võrreldes on raporteerimiskohustus ebaproportsionaalne ja seetõttu me paluksime, et komisjon seda valdkonda ka paremaks muudaks ning kui on mingisugused suunised äh, Äh, kuidas äh, äh, edasi minna, siis siin on olemas juba ettepanekud selle kohta, kuidas tulevikus paremini teha saab. ma usun ka, et paljud, kes selles projektis osalevad, tahavad par-, kõige paremal võimalikul moel selle programmiga koostööd teha ning nad mõtlevad, kuidas nii juhtimist kui ka üleüldist tõhusust parendada ja ma arvan, et komisjon peaks seda ka arvesse võtma. suur tänu! E, suur tänu! kolleegid, enne kui annan sõna komisjonile, sooviksin isegi äh, paar sõna öelda. täna on meie seas ka äh, Euroopa noorteagentuuride koordinaatorid, kes kuulavad meie sõnavõtte ja kas saaksime ka neilt äh, paar kommentaari ja siis annaksime sõna komisjonile, kui äh, raportöör on nõus. härra Tarigo on äh, Itaalia noorteorganisatsiooni äh, kõneisik ning ma arvan, et me peaksimegi just temale sõna andma, kuna see, tema esindatav noorteprogramm on ka Erasmus plussi programmi kaasatud. suur tänu! esmalt soovin tänada kultuuri- ja haridusekomisjoni selle eest, et nad on väga tundlikult teemat käsitlenud ning kutsunud ka äh, riiklike noorteorganisatsioonide esindajad tänases arutelus osalema, mis puudutab Erasmus plussi rakendamisarus, aruannet. see näitab, et Euroopa Parlament tunneb selle teema vastu tõsist huvi ning soovib riiklikel asutustel aidata ähm, programmi rakendada ning et parlament on tunnustanud oma rahvusvahelist rolli programmi elluviijana Euroopas. härra Sveeri raport annab väga hea ülevaate sellest, kuhu on jõutud Euro-, Erasmus plussi rakendamisega ning toob välja ka tugevad ja nõrgad küljed. rakendamises tegemist on väga kasuliku dokumendiga, on kuulda võetud erinevaid sisu, sidusrühmi, noori ja riiklikke organisatsioone arvestades meie võrgustiku vaateid, mida oleme ka väljendanud, siis toetame igati härra Sveeri raportit, ometi on meil mõned äh, märkused, mida tuleks rohkem raportis esile tuua. esiteks, tänu eraldi eelarvereale ning eraldi äh, noortetööga seotud eesmärkidele on meil äh, olnud võimalus teha oma panus programmi üldiste eesmärkide elluviimises, eriti mis puudutab Euroopa noorteprojekte. eriti tähtis oleks rõhutada äh, noorsootöö tähtsust äh, informaalses ja mitteformaalses äh, hariduses. see on eriti oluline sallimatuse ja vägivaldse radikaliseerumise vastu võitlemises. mis puudutab riiklike asutuste rolli, siis nemad toetavad otseselt programmist kasu saajaid ja toetab ka programmide e-, pro,, erinevate programmide eesmärkide elluviimist ja see on programmi rakenduse aspektist väga oluline. riiklike asutuste dünaamiline ja jätkuv koostöö on väga oluline ja mitte ainult noorteorganisatsioonide vahel, vaid ka sektoriüleselt, see aitab programmi ellu viia ja suurendab selle mõju nii Euroopa tasandil kui ka siseriiklikult seega eda-, tulevastel aastatel on äh, võimalik parandada mõnda aspekti programmi rakendamises, nagu on härra Sveeri raportis ka mainutus, mainitud, eriti mis puudutab ebasoodsas olukorras noori erinevates noor-, noorteorganisatsioonides. riiklikel asutustel äh, on kanda väga suur äh, töökoorem ja see kajastub ka eelarveridades loodame, et see eelarve suurendamine aitab agentuuridel paremini toimida, loodame, et suurendatakse ka Euroopa panust nendele agentuuridele ning et nad saavad kasutada olemasolevat rahastust. leiame, et tuleks suurendada ja tugevdada ka sidemeid Euroopa noortepoliitika ja agentuuri tegevuse vahel selleks, et luua paremaid sünergiaid komisjoni liikmesriikide ja riiklike asutuste vahel. seega oleks ehk vaja suurendada riiklike asutuste rolli ja mandaati noorteprogrammide väljatöötamisel nii liikmesriikides kui Euroopa tasandil. komisjon on meile andnud võimaluse äh, riiklike asutuste võrgustikus tuua välja erinevaid programme, mis toetaksid poliitilist reformi ja sotsiaalset kaasatust äh, läbi hariduse ja koolituse. ehk see näitab, kui oluline on äh, riiklike asutuste võrgustiku roll selles, kui ellu viiakse Euroopa noortepoliitikat. see kõik on osa investeeringust inimkapitali, mille nimel komisjon ja parlament äh, on töötanud ja mis on poliitilise otsusena vastu võetud. oluline on seda tugevdada ja rõhutada. suur tänu! väga hea oli kuulda kelleltki käest, kes selle, kellegi käest, kes tegeleb äh, praktiliselt Erasmuse süsteemiga lisaksin omalt poolt äh, kolm palvet ja siis anname sõna komisjonile ning raportöörile veel kõigest kolm punkti, kui lubate. mulle tundub, et osa komisjonist äh, uurib katseprojekte ning äh, kui me räägime Erasmus, Erasmuse projektist äh, mõtlemata bürokraatiale, siis äh, me peaksime rääkima äh, e-õpilaspiletist, millest me oleme juba tükk aega rääkinud ja ma tahaksin teada, kuhu on jõutud selle programmiga ning mis puudutab äh, Erasmuse kohtadest, siis oleme ikka ja jälle Erasmusega tegelevate inimeste käest kuulnud järgmist ja siin ma sooviksin samuti selgitust nimelt äh, pärast äh, diplomi kättesaamist võivad noored jääda kolmeks aastaks äh, aga praegu me räägime siin üheaastastest paigutamistest, kas me saaksime siin palun täpsustada seda, sest tegemist on ju ühe olulise ähm, aspektiga tööturu vaatepunktist ja oskuste omandamisest. ning lisaks meil on Erasmuse äh, amet lisaks Euroopa Liidu dele-, delegatsioonile, kas selline tendents äh, ongi see, mida komisjon kolmandates riikides toetab? me peaksime ka seda küsimust põhjalikumalt uurima. nüüd aga annan sõna komisjoni esindajale, doktor Francesca Pagnosinile, kes juhatab Erasmus plussi programmi um,. First of all I would like to thank you for this tänan esmalt teid selle võimaluse eest, mille olete meile andnud, et saame kommenteerida ka raporti projekti. meie seisukoht on muidugi see, et soovitused on teretulnud. leiame, et raport või vähemalt raporti projekt on väga heas tasakaalus ning samuti leiame, et soovitused vastavad meie praegu tehtavale tööle selleks, et Rasmus plussi programmi paremini rakendada. ning samuti tagada, et see saab piisava rahastuse. mis puudutab töösuhteid ja head koostööd erinevate os-, osapoolte ja sidusrühmade vahel, muidugi see on komisjoni jaoks esmatähtis. me näeme ka seda, et äh, raport aitab kaasa heale koostööle ja kiidab äh, senist koostööd, äh, seega komisjoni nimel tänan teid selle eest. mis puudutab koordineerimist, programmi rakendusametite vahel järelevalve, rakenduse järelevalve, järelevalveametite vahel ja harmoniseerimist, siis oleme nõus raportis välja tooduga, leiame, et see on ülioluline programmi eh, edu silmas pidades, oleme viimase kahe aasta jooksul selles suunas ka töötanud ning eh, soovituste põhjal oleme aru saanud, et peaksime jätkama seda tööd. töötame eh, käsikäes riiklike asutustega, me korraldame töörühmi, koos, korraldame koosolekuid et ühiselt tööd teha, samuti oleme välja töötanud virtuaalse koostöö platvormi, koolitame ka riiklike asutuste töötajaid. seda just eh, hindamisprotsessi läbiviimiseks, selleks et oleks tagatud, et eeskirjad oleks kõigile teada ja et neid ka ühtlaselt rakendataks. aga samuti me teame, et seda tööd tuleb kindlasti jätkata ning eh, nüüd üks aspekt, mida mul tuleks parandada, meil on vaja paremat koostööd ja suhtlemist mitte ainult riiklike asutuste vahel, vaid ka eh, juhtivagentuuride vahel siinsamas Brüsselis. seega eh, teeme ettepaneku, et seda valdkonda samuti parandataks. mis puudutab IT-vahendeid ja äriprotsessis lihtsustamine on siin võtmesõna IT-tegevuskavas on see samuti välja toodud, kuidas programmi lihtsustada, menetlust lihtsustada, mitmed osapooled, mitmete osapoolte arvamust on arvesse võetud, aga muidugi ei tohi see töö siin lõppeda, me peame selles minema kaugemale, eriti mis puudutab menetluse lihtsustamist. me töötame praegugi selle nimel selleks, et selle aasta lõpuks äh, tulla välja äh, vastavate ettepanekute ning rakendusmeetmetega. mis puudutab programmi suuniseid, mida tuuakse mitmel korral välja, siis äh, järgneva paari päeva jooksul avaldame me ka programmi juhised aga samas tuleb rõhutada, et tegemist on juriidilise dokumendiga, nii et see peab sisaldama ka teavet, äh, seadusi puudutavat teavet, aga samas oleme me loonud ka veebitööriista, millest on kasutajatele ning programmis äh, osalejatele rohkem kasu äh, vastavalt sektorile ja profiilile Äh, seda kohandatakse ja näidatakse vastava, vastavaid suuniseid. see on üks äh, parandus, äh, mida ei ole küll kavandatud, aga mis järgmise paari nädala jooksul siiski rakendub. samuti Euroopa Parlamendi palvel oleme me sujundanud tõlke tõlged selleks, et äh, juhised oleksid saadaval võimalikult kiiresti, võimalikult paljudes keeltes, kõikides keeltes ning meie tõlketeenistuse kolleegid aitavad tagada ka nende suuniste tõlke kvaliteeti. mis puudutab äh, taotlusvorme siis äh, lisaksin ka siia äh, osalejate raporteerimise küsimuse, me oleme töötanud selles suunas, et need dokumendid oleksid lihtsustatud, me ei taha paluda ebavajalikku teavet äh, järgmise hanke käigus teeme seda ka veebipõhiselt ning vaatame dokumendid üle ka keeleliselt selleks, et erinevate sihtrühmade jaoks oleks see keeleliselt lihtsustatum tegemist on küll väikeste parandustega, aga need aitavad suuresti kaasa äh, taotlemise kogu, kogemuse parandamisele. Äh, mitmeid kommentaare kuulsime äh, üks kommentaar stipendiumite kohta ka nendega on parandusi ette võetud, aga samuti on sellega mitmeid probleeme veel. järgmise hanke käigus oleme sellega tegelenud, võtame arvesse ka õigluse küsimust, arvestame ka sellega, et inimesed tulevad ka kaugematest piirkondadest ja ebasoodsamatest keskkondadest ning seda võetakse ka edaspidi arvesse. kuid me püüame uurida ka seda, kuivõrd äh, õigluse printsiipi erinevates sektorites võetakse arvesse, eriti mis puudutab äh, elukallidust erinevates piirkondades ja ka teisi parameetreid, seda võetakse vahehindamisel ka arvesse, nagu te teate, siis vahehindamisega praegu juba tegeletakse. kuulsin väga paljusid küsimusi, ma kardan, et täna siin ei saa me vastata kõigile nendele, muidugi oleme me teile alati saadaval ja võime teile kahepoolselt nendele ka kirjalikult vastata kui soovite kahepoolseid kohtumisi korraldada, siis oleme me ka selleks avatud, suur tänu! suur tänu! suur aitäh, et äh, saite teha meile ettekande ja anda ülevaate, minu arust oli see väga hea nii raportöörile kui ka varjeraportööridele ning äh, kogu see informatsioon oli väga kasulik ja kirjalikus vormis veelgi parem. nii et äh, suur aitäh, aitäh, härra Zveer ka teile tehtud töö eest. kohe annan teile sõna. aga enne veel ütlen, et äh, te ütlesite, et me peame tagama seda, et äh, see raport vastaks praegustele, praegusele määrustikule. jah, õige, aga parlament võiks siit ka kaugemale vaatama ja vaatama tulevikku äh, mõel-, mõtlema selle peale, kuidas tulevikuprogramm võiks välja näha samuti on meil vaja kaasata siia ka liikmesriigid, et äh, vaadata, millised on tuleviku väljavaated, aga nüüd siis palun härra Zveer. suur tänu teile, proua esinaine. ma tahaksin kõigi tänada väga viljaka arutelu eest. Rasmus pluss on tõesti edulugu ja sellele niimoodi ka viidatakse, kui räägitakse sellest Euroopa Liidu programmist väga oluline on ja ma olen tegelikult aru saanud äh, sidusrühmadega vestlustes seda, et nad on tegelikult Erasmus plussi programmiga väga-väga rahul. enamasti näevad nad seda programmi kui väga head programmi ning äh, suhted siin komisjoni ja sidusrühmade vahel on tegelikult äh, sellel rahastamisperioodil veelgi paremad, kui varem on olnud tegemist on kolmanda mandaadiga ja suhted erinevate äh, sidusrühmade vahel ei ole kunagi olnud nii head kui praegu. sidusrühmade esindajad ütlevad, et nad ei taha mingisuguseid radikaalseid muutusi, ka noored ise ei taha radikaalseid muutusi, nad tahavad äh, parandada seda, mis olemas juba on ja seda oleme ka raportis endas rõhutanud aga vahearuanne, äh, mille komisjon järgmiseks aastaks ette valmistab, on väga oluline. meil võiks olla mõju ka sellele raportile, kui me edastame oma vaated komisjonile. nii et äh, tehniliselt äh, mm, ei ole võimalik tegelikult niivõrd väikese tähemärgide arvuga seda raportit korralikult kokku panna, ma loodan, et arutelud komisjoni ja sidusrühmadega saavad meie töö põhi, põhi ja püsiosaks. suur tänu! huvitav on meie jaoks ka see, et komisjon on veel lisa kakssada miljonit eurot eraldanud, nii et suur samm edasi muudatusettepanekute tegemise tähtaeg, kordan üle, ütleb esinaine, on kell üksteist, kahekümne neljandal oktoobril ja viies detsember on komisjoni hääletamine, siis meie komisjonis siin suur tänu kõigile komisjoni esindajale ja väliraportoridele ning sekretäriaadi töötajatele ka. Äh, nüüd aga läheme edasi härra Takula raporti projektini, mis on integreeritud lähenemisviis spordipoliitikale, hea juhtimistava juurdepääsetavus ja usaldusväärsus me oleme algselt äh, seda äh, raportit äh, vaadanud, juunis oli meie esimene arvamuste vahetus, nagu ilmselt mäletate, kolleegid, ja nüüd toimub siis arutelu. ootan teie sõnavõtte kahe-kolme minuti ulatuses, sellepärast et peame kinni pidama oma ajakavast. nii et härra Takula saab sõna kõigepealt viieks kuni seitsmeks minutiks ja siis sealt edasi, nagu tavaliselt, annaksin siis sõna variraportööridele ja teistele, kes sõna sekka öelda sobivad. härra Takula, palun. <clears throat> kiitoksia, rouva puheja. suur tänu, proua esimees. kallid kolleegid. Euroopa Liidul on ka oma pehmed pädevused spordivaldkonnas pärast Lissaboni lepingu ratifitseerimist. seitse aastat hiljem, pärast lepingu vastuvõtmist, saame anda hinnangu sellele äh, poliitilisele tegevusele ja äh, siin on, me oleme juba käsitlenud ka äh, Euroopa, spordi Euroopa mõõdet. selle raporti eesmärgiks on anda suuniseid komisjoni tööle, kui hakatakse integreeritud spordipoliitika vahearuannet läbi viima kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta kevadel. samuti on eesmärgiks anda hinnang liikmesriikide tegevusele. me lähtume integriteedist, terviklikkusest, heast äh, valitsustavast. esimene, hea, hea valitsustava on väga oluline. me tahaksime äh, nulltolerantsi spordikorruptsiooni suhtes, see on meie kõigi jaoks selge, liikmesriikide tasandil, Euroopa tasandil ning äh, maailma tasandil on olnud mitmete spordiühendustega seotud mitmeid skandaale ning seetõttu tuleb just nimelt korruptsiooni osas kiiresti tegudele asuda. spordiorganisatsioonid peavad austama au-, avatuse kultuuri ning oma raportis teen ettepaneku, et kõiki hüvitisi tuleks avalikustada, ning spordiorganisatsioonid peavad ka heade tavade, heade valitsustavade ja heade haldustavade kohta oma suunised paika saama. spordi äh, saavutused on kõigi meie põhiõiguse, õiguseks äh, noored, vanad, lapsed, sisserändajad, puuetega inimesed, kõigil on õigus spordiga tegeleda, sport ühendab inimesi spordi ning liikumisega tegelemine aitab ära hoida haigusi ning äh, toob kaasa parema elukvaliteedi ning äh, aktiivse vananemise. spordipoliitika üheks ülimaks eesmärgiks peakski olema äh, liikumise edendamine ja füüsilise tegevuse edendamine. Erasmus poliitika on selle projektiga seotud, aga Erasmust võiks spordi edendamiseks tõhusamalt kasutada Erasmus plussi kaudu peaks spordile andma lisavahendeid, sellepärast et see äh, aitab meil korvata liikumise, puuduliku liikumise probleemi Euroopas. nüüd paar sõna ka terviklikkusest. tippsportlased on äh, noortele eeskujudeks ainult siis, kui nad äh, on, austavad spordi ausaid aluspõhimõtteid. aga tänane sport on eetiliselt väga raskes olukorras, on mitmeid eetilisi väljakutseid, nagu näiteks kolmandate osapoole omanikusuhted, doping ja nii edasi. Nende väljakutsetega tuleme toime ainult rahvusvahelisel tasandil või Euroopa Liidu tasandil ning meie tegevus peab sellest ka lähtuma. veel paar sõna ka majanduslikust küljest. pidagem meeles seda, et spordivaldkonnas töötab umbes seitsekümmend miljonit eurooplast. ja meil on ka mitmeid spordiga seotud ettevõtteid, kus liigub üle kolmesaja miljoni euro. spordi panus ühiskonda on suur ning kasvab. ja äh, sport on seotud äh, reisimisega äh,, digitaalsete teenustega, tootva tootmisega, teenuste sektoriga ja nii edasi. spordipoliitikale tuleb läheneda sektoriüleselt. austatud esimees, see oligi paari sõnaga minu äh, raporti sisu. kuulan nüüd hea meelega, mida teil on selle kohta öelda. olen valmis äh, rõõmuga kuulama teie ettepanekuid raporti parandamiseks. suur tänu teile, härra Takula, ma lugesin selle raporti eelnõud ja teie ettepanek on väga huvitav. kolm asja, mida te siin äh, kõnetate, on väga huvitavad, aga kõigepealt annaksin härra Ventale sõna, kes on üks variraportoritest. palun. suur tänu teile, proua esinaine. räägin härra Viitsase nimel. aga ilmselt väljendab see sõnavõtt ka minu arvamusi härra Takula raporti kohta. kõigepealt tahaksin ma tunnustada härra Takulat äh, tehtud töö eest. tegemist on väga tähtsa raportiga. sest äh, tavaliselt on meil äh, ühe mandaadi jooksul ainult üks sporditeemaline raport ja tegemist on väga tähtsa teemaga, sellepärast et praegu on äh, spordiföderatsioonide kuvand ning spordi oma tervikuna üsna vilets. mina iseenda vaatenurgast võin öelda, et ma olen olnud ise ka sportlane ning äh, ka spordimänedžer ja ma tahaksin kindlasti tagasi pöörata spordi äh, kahjustada saanud mainet. seetõttu on tore, et Euroopa Parlament saadab päris tugeva sõnumi erinevatele fondidele, eh, spordiföderatsioonidele, organisatsioonidele ning sportlastele ja seda õiglase mängu eh, reeglite kohta, fair play. Eh, seda nii tegelikult mitte ainult spordis endas kui ka spordi juhtorganites on vaja. sporti tuleks Äh, igal juhul hästi äh, juhtida ning äh, erinevates spordiorganisatsioonide tipud on just näidanud, et vaja on organisatsioonidest väga tugevat reformi. meil on vaja muuta seda viisi, kuidas spordiorganisatsiooni juhata, juhitakse, need juhtimisviisid peaksid olema tõhusamad ja ma arvan tegelikult, et näiteks FIFA või UEFA ka isikkoosseisu väljavahetus aitaks selle eesmärgi täitmisele kaasa. ning eh, siis oleks tegemist ka hea musternäidisega, mida teised saaksid järgida. Euroopa Parlament eh, jälgib lähedalt, kuidas neid reforme rakendatakse. meil on ka vaja kõik endast olenev teha selleks, et eh, spordiga seotud kuritegusid vältida, näiteks kokkuleppematšid või Äh, inimkaubandus spordivallas või näiteks alaealiste äh, kuritarvitamine selles vallas. sellepärast on meil vaja ka sporditegevuste juhtimise standardeid muuta. näiteks oleks võimalik ehk parimaid praktikaid jagada. samuti on tähtis keskenduda sellele, mida ütles äh, raporti autor nimelt äh, spordivõistluste kihlvedude rahast peaks kasutama osa selleks, et sporditegevusi rahastada. dopingu küsimus on endiselt akuutne ja väga tõsine. doping äh, kahjustab spordikuvandit, aga tegelikult ka iga üksiku sportlase tervist. ja meie võitlus dopingu vastu peab muutuma hoopis konkreetsemaks ja selle jaoks on vaja pühendada ka rahalised vahendid ausus ja õiglus äh, spordisündmustes ja spordivõistlustes on samuti väga tähtis. liikmesriigid peaksid tegema kõik, mis võimalik selleks, et kaitsta äh, sporti igasuguste äh, halbade mõjude eest, näiteks äh, illegaalsed kihlveod või kokkuleppematšid ja sellised kuriteoliigid tuleks ka just kuriteona tuvist, tuvastada. see on väga oluline mitte ainult spordile, vaid tegelikult tervele ühiskonnale tervikuna. ja kokkuvõttes tahaksin ma öelda, et mul on väga hea meel äh, selles kahesuunalises süsteemi ettepaneku üle, mis selles raportis on tehtud ja ma toetan ka sport laste mobiilsust Euroopas. ma toetan neid äh, muudatusettepanekuid, mis on tehtud, teeme neid veelgi ja ma loodan, et raportööriga toimub ka rohkem veel meeskonnatööd tulevikus. suur tänu, ütleb äh, proua esinaine. nüüd härra Morganov, palun, kes räägib härra Mitsi nimel. suur tänu härra Mitsi ei saanud kahjuks täna siin olla, ja sellepärast kasutan ma tema märkusi ja kommentaare, mis ta mulle on saatnud. härra Mitsi arvab, et härra Takula on teinud väga hea ja tasakaaluka raporti, kus on väga tugevad ettepanekud äh, Euroopa spordipoliitika muutmise kohta. härra Mitsi leiab, et raportöör väga õigesti rõhutanud seda väga olulist äh, sidet äh, sotsiaalse sidususe ja spordi vahel ning äh, ka selle suhtes, et sport peaks kaasama kõige rohkem ohustatud ühiskonnagruppe, vanu inimesi, lapsi, sotsiaalselt nõrgema taustaga inimesi ja nii edasi. samuti jagab ta raportööri lähenemist ning lubab teha mitmeid muudatusettepanekuid. eriti, mis puudutab teatud konkreetseid äh, küsimusi. näiteks äh, illegaalsed erinevate äh, steroidide ja ainete müümised, dopingu küsimused, ka äh, korruptsioonivastane võitlus, äh, karmimad reeglid äh, finantsjärelevalve osas, diskrimineerimise vastane tegevus ning rassismi ja ksenofoobia vältimine ja ennetustegevus spordis ning karjäärivõimalused sportlastele hilisemas elus, sporditegevuste toetamine koolides ja ülikoolides ning äh, füüsilise koormuse äh, kasutamine õppetegevuses regulaarselt ning äh, keskendumine naistele ja nendele piirkondadele, mis on võib-olla ebasoodsamas olukorras, kus tehakse vähem sporti. ning ka sotsiaalne kaasatus ebasoodsates tingimustes olevate ühiskonnagruppidele samuti rõhutab kolleeg Mitsi seda, et me tahame kindlasti erinevate just puuetega inimestele mõeldud spordivõistluste nähtavust suurendada meedias ning rohkem peaks olemagi erinevaid äh, mõõduvõtmise võimalusi ka äh, erivajadustega ja puudega inimestele. raportööride ja variraportööride vahel on juba väga tihe koostöö selle raporti osas ning äh, kolleeg Mitsi ütleb, et kindlasti on lõpptulemus suurepärane. ja nüüd kolleeg Liur, palun lõpetuseks. Äh, proua Tomato on ka sõna soovinud, nii et tema siis lõpetuseks, aga härra Liur. austatud kolleegid, tahaksin oma kolleegi Eh, proua Emma McClarkini puhul eh, nimel sõna võtta, eh, kes ei saa kahjuks sõna olla, ta tänab raportööri töö eest ja see on tavapärane praktika, ütleb kõneleja, aga härra Takula on läinud veel kaugemale tavapärasest raportööri rollist ning teinud veelgi paremat tööd Äh, ta on korraldanud erinevaid kohtumisi, äh, mis on olnud tegelikult nii parlamendiliikmetele, äh, variraportööridele ning sidusrühmadele väga oluline. sport on tõesti võimalik kasutada selleks, et tuua erinevaid kogukondi kokku, aga spordi väärikus ja kuvandi halvemaks muutumine on nüüd avalikkust eksitanud ja pahandanud. vajalik on ikkagi spordi positiivseid äh, võimalusi rõhutada, mis äh, see pakuks ühiskondadele ja kogukondadele ning vaja on parandada ka äh, amatöörspordi kuvandit, aga eriti just professionaalse spordi kuvandit. seda nii fännide osas kui ka Äh, sportlaste enda osas. ECR tuvastas, tuvastab mitmeid häid kohti selles äh, raportis, tunnustame seda, rohujuurte tasandil äh, on erinevad tegevused, sealhulgas sporditegevused, väga kasulikud, sport aitab inimestel paremat ja kvaliteetsemat elu elada, samuti oleme päri sellega, et sport peaks aitama läbipaistvuse kultuuri luua, aga spordiorganisatsioonid peaksid eelkõige ise selle eest seisma ning siin on võimalik Euroopa Liidu ja liikmesriikide institutsioonidel võimalik kaasa mängida ähm, äh, selle kuvandi parandamisel, aga me ei saa siin äh, midagi peale suruda. me peame arvesse võtma ka, et võib-olla neid korruptsiooniküsimusi just poliitilised institutsioonid ei peaks tõstatama. me peame olema äh, muidugi mm, sõltumatud äh, ja organisatsioonid äh, peavad äh, tõendeid esitama, kui neilt nõutakse, aga kolmkümmend kuus lõige on problemaatiline meil, meie jaoks, kus Erasmus pluss programmi alusel nõutakse Euroopa Komisjonilt rohkem rahastamist. selle asemel, et paluda lisaraha, peaksime mõtlema selle peale, kuivõrd ligipääsetav see rahastamise võimaluste olemasolu on, eriti just rohujuure tasandil ning äh, hea spordijuhtimise tavasid peaks samuti austama, kui rahastamist kasutada. eriti oluline küsimus on see, et kas olemasolev raha äh, leiab kasutust selleks, et äh, kõikide taustadega noored saaksid olla aktiivsed ja osaleda sporditegevustes. ning oma, me teeme oma muudatusettepanekut, mis kõiki neid argumente seovad. suur tänu! suur tänu ja nüüd saab sõna proua Tomato, palun. suur tänu! räägin siin täna Euroopa Parlamendi liikmena, aga ka endise sportlasena. olen äh, endine sportlane, olen töötanud ka treenerina ja sport on olnud väga suur osa minu elust. spordi tõeline väärtus seisneb äh, selles, et äh, mida siin on välja toodud, aga rohkem rõhku tuleks panna sotsiaalsele kaasamisele ning sellele, et füüsiline tegevus ei ole oluline mitte ainult spordipoliitika valdkonnas, vaid ka sotsiaalpoliitika, hariduspoliitika valdkonnas Euroopa majanduse spordiga seotus on oluline, spordi osa majanduse edendamises on oluline, see aitab suurendada meie heaelu olu ning edendab ka turismi umbes kolmsada miljardit eurot Euroopa Liidus äh, on seotud spordiga ühel või teisel moel ja seetõttu tuleks äh, otsustusprotsessis spordile läheneda sektori üleselt. Euroopa ning äh, liikmesriikide tasandi spordiorganisatsioonide hiljutised skandaalid näitavad, et praegu on viimane aeg tegudele asuda. praegu on puudu headest juhtimiskavadest, tavadest, meie süsteem on nõrk ja ausameelsus, õiglased võrdsed mängureeglid jäävad äh, skandaalide varju. ja praegu on meil raske täpsemalt määratleda, milles on probleem ning äh, sport on seotud väga erinevate eluvaldkondadega, me peame vaatama väga tähelepanelikult, mida siin reguleerida, mida mitte reguleerida rääkides ainult seaduslikkusest ning mitteseaduslikkusest, võib tekitada problemaatilise olukorra ning väga raske võib olla näiteks kokkulepitud spordivõistluste tulemuste äh, vastu võidelda. rääkisin spordiseadusest haridusega, see on oluline. mitte ainult sellepärast, et olen endine sportlane, leian ma seda, ma olen sportlasena olnud äh, seotud erinevate spordialadega oma elus ning äh, leian, et me peame kõikidel tasanditel võitlema korruptsiooni vastu. parim võimalik moodus selle tegemiseks on äh, õpetada noortele spordi äh, eetikat ning spordiväärtust. kolleeg on huvitatud äh, sellisest rohkem operatiivsest, operatsioonilisest lähenemisest ning äh, mina teen omalt poolt ka ettepanekuid selle kohta, kuidas kokku leppida spordivõistluste tulemusi ära hoida ettepanek Erasmus pluss programmi kasutamiseks on teretulnud, see on kõige oluli-, üks, üks tõhusamaid spordi edendamise vahendeid ja ka kommunikatsiooni parandamine erinevate tasandite vahel on väga teretulnud. Euroopa spordimudel on unikaalne ning äh, sporditegevust toetab, kuid äh, seda tuleb kaitsta erinevate ohtude eest spordisektor on äh, silmitsi erinevate väljakutsetega, mis on seotud ka näiteks suurte spordiüritustega. spordiüritused võimaldavad äh, meil spordiväärtust edendada, teha seda keskkonnasõbralikult. spordil on tähtis roll kohaliku tasandi äru, ärielu edendamises ning äh, turismi edendamises, aga samal ajal spordiüritused meelitavad ligi ka igasuguseid spekulante. viimase paari aastakümne jooksul on kasutatud väga palju avalikke vahendeid spordiürituste korraldamiseks ning väga paljud piirkonnad on selliste suurte ürituste korraldamise tõttu läinud lausa pankrotti, võtame siin näiteks Ateena või eh, Tokyo. ka veel kuuekümnendate aastate olümpiamängude arved on eh, lõpuni tasumata võtkem seda arvesse ja mõelgem nende ülesannete üle, mis on meie ees. väga mitmed arvamused on äh, lahknevad, kuid äh, siiski väärib mõtlemist see, et paljud Euroopa linnad on selliste asjade pärast pankrotis. esimees, suur tänu ja tervitan siin komisjoni esindajat, spordipoliitika osakonna juhataja, äh, kes samuti ütleb omapoolsed kommentaarid olen väga huvitatud, huvitatud hariduse ning spordi seost, seosest ning sellest, et vabatahtlikkuse teema tõstetamine äh, härra Takula poolt leidis kajastamist ka üritusel, mis käsitleb äh, vabatahtlikku tööd spordiüritustel kolmandates riikides. Äh, nii et ka mina leian, et vabatahtlike mainimine spordi kontekstis on asjakohane ja mis puudutab kokkulepitud spordivõistluste tulemusi, siis äh, tuletaksin teile meelde, et äh, selle teemaga tegeletakse ning võib-olla võiksime kutsuda Malta eesistujat üles äh, tupikseisust välja murdma et lõpuks ometi Euroopa Nõukogu selleteemaline konventsioon saaks ratifitseeritud. ja veel viimane kommentaar, suurte spordiürituste korraldamisel on omad ohud. aga mõned spordiüritused on olnud äh, äärmiselt äh, erakorralised ning meeldejäävad, nii minu enda koduriigis kui ka mujal maailmas. sellised spordiüritused näitavad, kui suur jõud on spordis, äh, kui palju võimalusi sellega kaasneb, kui kogukondi ühendavad äh, sellised üritused on ja see pakub mitmeid võimalusi ka noortel inimestel. võtkem siin näiteks olümpiamängud. äärmiselt muljetavaldav üritus. ja ma arvan, et äh, kõik riigid peaksid äh, andma endast parima, et võistelda nende võistluste korraldamise au eest. sellega kaasnevad ka omad kohustused, kohustused headest valit-, valitsemistavadest kinni pidada, headest juhtimistavadest kinni pidada ja nii edasi. aga nüüd Ivles Tekk, palun, äh, spordiosakonna juhendaja Euroopa Komisjonist, palun. So thank you very much uh,, madam. suur tänu, äh, proua esimees. omalt poolt ütleksin, et me vaatame suuri me kuulame suurima rõõmuga seda arutelu, mis leiab aset nüüd, kohe pärast Erasmus pluss arutelusid. Erasmus pluss ja sport oli üks suur uuendus kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. pärast kolmeaastaseid kogemusi Erasmus plussi ja spordi ühendamise järel võime öelda, et see oli äh, igati tervitatav otsus ning tulemused on head. aga nüüd konkreetselt raportist. komisjon tervitab kahel käel härra Takula raport, selle sisulist, raportit selle küsi-, sisulist külge ja ka lähenemismetoodikat härra Takula ja Euroopa Parlament on äh, olnud ühenduses erinevate spordiühendustega ning ka komisjoniga, nii et eeltöö oli hea, väga hea äh, oli, et sellesse raportisse on asjakohased, äh, asjakohane tagasiside kaasatud komisjonis me leiame, et äh, see raport on kasulik, kasulik meile, teie ettepanekud eriti. suurem osa teie ettepanekutest äh, on hästi kooskõlas äh, sellega, mida me oma tegevuskavas plaanime ning see on meie jaoks üleskutse rohkem ette võtta ning oma tööd teha paremini. selle kohta ka paar näidet, kõigepealt hea juhtimistava kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta ettepanek kohustuste kohta saavutusi hinnata. selle kohta võin öelda, et viieteistkümnendal septembril volinik Navratšits andis välja lubaduse, et spordiorganisatsioonid peaksid osalema heade valitsemistavade palt-, paikapanemises ning selleks, et see protsess saaks ka konkreetse vormi, kutsus ta neid üles seda tegema. kakskümmend kaheksa spordiorganisatsiooni on äh, sellest kutsest kinni haaranud ning äh, me anname endast parima, et kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks tulemusi saavutada. suurepärane näide äh, meie tegevusest on ka rohujuure tasandil spordi toetamine. seda on siin ka juba mainitud. rohkem pöörame me tulevikus tähelepanu väikestele projektidele, et ka väikesed ja kohaliku tasandi organisatsioonid saaksid äh, meie ühistegevustes osaleda. meil on mitmeid ühiseid äh, huvisid, äh, meie soovid ja teie raport kattuvad, vabatahtlik töö, sooline võrdõiguslikkus, dopinguvastane võitlus, sotsiaalne kaasamine, kõik sellised elemendid ja ausameelsust, millest on siin räägitud tuletaksin teile meelde, et et äh, Euroopa Parlamendi ning Takula raporti mõningad soovitused on juba parlamendi poolt kinnitatud ettevalmistavates tegevustes sees ning need teemad on meie äh, Erasmus pluss äh, tegevuskavas olemas, nagu näiteks sportlaste kaitse ning mobiilsus. Teil on üks väikene reservatsioon siiski selle raportiga seoses ja see puudutab äh, kokkulepitud võistluste tulemusi, nõndanimetatud match fixing. meie jaoks äh, on see oluline, nii nagu ka teie jaoks. aga me leiame juba, et komisjon on juba endast parima andnud, me oleme komisjonile esitanud ettepaneku äh, konventsiooni allkirjastamise kohta ja nagu te teate, nõukogus toimuvad arutelud ja meie, nii nagu ka teie, soovime, et see, sellest tupikseisust välja tuldakse aga meie leiame, et Euroopa Komisjon äh, on oma ülesande täitnud, nii et võib-olla võiks komisjoni siin Euroopa Liiduga asendada sellest sõnastusest. ja siis majanduselu, see oli härra Takula jaoks väga oluline, jah, me peame rohkem ära tegema ka sellepärast, et Euroopa spordivaldkonnas on majanduskasvu edendamise ning äh, töökohtade loomise seisukohast suur potentsiaal. ja veel paar sõna lõpetuseks leian, et see raport aitab meil ka spordi väärtust eh, ja alusväärtusi eh, edendada ning eh, spordi usaldusväärsust suurendada. see on raporti peamine eesmärk, millega me saame ainult nõustuda. oleme valmis teiega koostööd tegema enamus äh, ettepanekute äh, rakendamises. suur tänu ja nüüd anname sõna härra Takulale jälle, palun. ja suur tänu komisjonile ka. joo, <clears throat> arvamuse puhejuht. jah, austatud äh, komisjoni esimees, suur tänu ja suur tänu ka Euroopa Komisjoni esimehel, esindajale Eh, kommentaaride eest, suur tänu ka kõikidele kolleegidele heade märkuste, julgustavate kommentaaride eest. tõsi küll, raportis on elemente, mida oleks võinud laiendada, aga kõik, kes on raporteid koostanud, on eh, ilmselt kokku põrkunud olukorraga, et eh, sõnade määr on piiratud ning sellest, seda tuleb arvesse võtta jah, oleksin ma ilukirjanik, siis võiksin ma kirjutada spordi teemal kindlasti sadu ja sadu lehekülgi, aga siin sattusin silmitsi piiratud pikkusega ning eh, ehk siis püüame raportit pisut laiendada muudatusettepanekute kaudu, et need puuduvad eh, kohad täita, et need lüngad täita ja raport tasakaalustatuks muuta. variraportööridega oleme rääkinud läbi, mis on meie äh, ühine eesmärk ja see on meil kõi-, meile kõigile selge. raportit tehes on äh, oluline meeles pidada seda, et äh, kui me koostame raportit ja lisame sinna kogu aeg väga palju uusi elemente läbi muudatusettepanekute, siis lõpptulemus on nagu uhke jõulupuu, aga peamine eesmärk kaob silmist nii et äh, seda püüame siis äh, siin meeles pidada siiski. raporti peamiseks eesmärgiks oli aidata eurooplasi liikuma äh, ning tuletada meelde, et meil on kolm olulist põhimõtet, hea juhtimistava juurdepääsetavus ja usaldusväärsus ja ausameelsus ning me peame neid valdkondi edendama ja raskel majanduslikul perioodil pidagem meeles ka seda, et umbes kolmsada miljardit tuleb meie majandusse läbi spordi ja äh, üle seitsme miljoni inimese töötab äh, spordiga seotud äh, ametites. nii et suur tänu teile tehtud koostöö eest, jätkame oma tööd ja meil toimub ülehomme veel ka sporti puudutav seminar siin kojas, kus kuulete erinevaid arvamusi ka Euroopa medalivõitjate poolt ja selline väike reklaam, kui äh, meie komisjoni esimees seda lubab siin ALDE üritusele. äärmiselt huvitav. ja loodame, et me kõik saame sellele, sellele seminarile minna. homme on äh, tihe tööpäev. teeme kõvasti tööd. ja ma arvan, et võime selle päevakorrapunktiga siis töö lõpetada järgmisel spordinädalal peaks olema meil palju Euroopa algatusi, äh, piiriüleseid algatusi. tuletaksin teile meelde, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kaheksateistkümnes oktoober kell üksteist äh, null null ja kahekümne neljandal oktoober toimub hääletus meid ootavad tähtsad külalised, nii et teeme viieminutise pausi, et oma külalised vastu võtta. ja siis hakkame rääkima filmiauhinna Lux kümnendast aastapäevast. Andreas Šegre ja Selina Šama ootavad meid okei okay., and so, dear colleagues, please take your. kallid kolleegid, palun istuda, istuge oma kohtadele, sooviksime alustada. vabandust, Kristiina. kolleegid, palun võtke kohad sisse, sooviksime alustada ja paluksin vaikust. okei okay., <sighs> it is a Monday afternoon, it is not easy to have siiski on esmaspäeva pärastlõuna ja ei ole võimalik kõiki kolleege siia kokku koguda, aga parimad meie seast on siiski siin. kasutan nüüd võimalust soojalt tervitama meie erikülalisi. Te kindlasti juba teate Ken Loachi. ta on meie kohtumise erikülaline ja nüüd ma äh, esitleksin edasi äh, itaalia keeles. Itaalia kolleegi Celine Chiama, äh, tema esitati Luksi filmiauhinnale fantastilise, oma fantastilise filmi eest, tegemist oli fantastilise filmiga ja aastal kaks tuhat neliteist seda tehti ning samuti on meie seas Andrea Segre äh, Itaalia tuntud äh, režissöör, kes äh, võitis Luksi filmiauhinna aastal kaks tuhat kaksteist, väga liigutav film oli see ning äh, filmi, film kak-, aastast kaks tuhat kaksteist, mis võitis ning samuti tervitan meie seas proua Doris Päkki, nagu te kõik teate, siis tema on olnud selle komisjoni eh, esinaine, aga samuti on ta ka Luksi filmiauhinna nii-öelda ema, aga nüüd aitab ta president Schultz ja on selle auhinna koordinaator. tere tulemast meie sekka, Doris! jätkan nüüd itaalia keeles. tahtsin veel öelda kohe alustuseks, et me oleme väga uhked ja liigutatud sellest, et meie seas on täna parimad äh, Euroopa filmisektori esindajad. nimelt legendaarne režissöör, äh, kes on meie seast lahkunud, ma räägin muidugi Andrei Vaidast, suurepärane Poola režissöör tema hingelised allegoorilised filmid äh, jäid siiski truuks tema riigi ajaloole pärast teist äh, maailmasõda. ta esindas äh, vaba häält ning ebamugavat tõde ning eh, tõesti eh, võitis Kuldse palmioksa juba aastal seitsekümmend kuus eh, filmiga Raudmees tal õnnestus rääkida lugusid väga sümboolsel ja elulisel viisil ta oli nii fi-, filmirežissöör, šöör kui teatris, lavastas, ta võitis ka Oscari ning äh, Berliinis Kuldse karu aastal kaks tuhat kuus. Need olid siis mõned auhinnad, millega teda pärjati tema karjääri jooksul usun, et peame teda nüüd austama, tegemist oli erakordse inimesega, erakordse eurooplasega. ma arvan, et võime seda austust väljendada aplausiga võib-olla hiljem esitleme ka väi-, näitame ka väikest äh, tribüütvideot, kui selleks võimalus tekib tegemist on erilise aastaga, kallid kuulajad, kuna me tähistame Luksi filmi, filmiauhinna Luks kümnendat aastapäeva. filmiauhind Luks, millele pani aluse Euroopa Parlament. ma arvan, et me saame nüüd kasutada võimalust rõhutada seda, kui mitmekülgne on Euroopa kultuur ja kui oluline on seda mitmekülgsust ka omavahel jagada. me ei räägi siin ju äh, ainult sajast filmist, sajast erinevast loost, me räägime Euroopa äh, iseloomust, mida need filmid rõhutavad Need teemad on väga sotsiaalsed, väga inimlikud. ja mina, Daniel Blake, Cannes'i, Cannes'i filmi, äh, Cannes'is filmiauhinna võitnud. Äh, äh, tegemist on väga olulise filmiga. Ähm, tänast kohtumist kantakse ka veebis üle Äh, Lux, filmiauhind Lux näitab, et Euroopa Parlament hindab seda, kuidas äh, esitletakse Euroopa lugusid, kuidas räägitakse Euroopa lugusid erilises Euroopa keeles. kahekümne nelja äh, ametlikku keelde on meil tõlgitud ka kolme finaal, finaalifilmi subtiitrid, mitte ainult laureaadi subtiitrid ja see hõl-, hõlbustab ka nende filmide äh, levikut, filmilevi nendel finalistidel on juba väga lai ka väljaspool Euroopat, mitte ainult Euroopa sees. mitmed noored ja iseseisvad äh, filmitootjad, režissöörid on saavutanud tuntud äh, piirkondades, äh, kust nad ise pärit ei ole või kus nad oma firmade tootmist ei alustanud, on mitmeid edulugusid ka väljastpoolt Euroopat, mitte ainult Euroopa siseselt, me räägime nüüd nendest, kes osalesid filmiauhinna Lux programmis. usun, et see programm võimaldab inimestel äh, saada juurdepääsu erinevale publikule, filmipublikule nii Euroopa sees kui sellest väljaspool tänu teie tehtud koostööle nii töötajad kui äh, filmiauhinna Lux, äh, Luxi programmis töötavad inimesed, äh, Doris Pakk ja teised, nende panus sellesse filmiauhinda, tänu sellele oleme näinud, kuidas filmiauhind Lux liigub edasi seitsme püünikoorma saabastega viiekümnes linnas on juba kavasse võetud kolme finalisti äh, mit-, näitamine mitmetes kinodes ning täna äh, on meil teada ka tänavused finalistid. Äh, meil on ka osalevad filmid, meil, meie programmis osalevad ka filmid, mis on koostöös teiste riikidega tehtud. usun, et äh, kui parlament äh, finalistid ja võitja hääletusel välja valib, äh, Strasbourgis võitja välja kuulutatakse. tegemist on väga oluliste filmifestivalidega, kuhu need filmid jõuavad, Berliini filmifestival, aga ka Veneetsia filmifestival meil on ka kino, kinodest es, esindajad ja ma tänan kõiki neid, kes istuvad žüriis ja otsustavad äh, lõplikud äh, võitjad, suur tänu teile kõigile ja tänan ka kõiki neid noori, kes töötavad üle kogu Euroopa selle nimel, et Euroopa filmi tutvustada maailmas. võimalik, et olete juba parlamendis näinud Äh, Luksi filmiauhinna plakateid, parlamendis neid filme näidatakse, äh, tegemist, me räägime siin sajast filmist, saja erineva režissööri kätetööst mitte ainult ei ole filmiauhind Lux ise kasvanud, vaid tegemist äh, on tõeliselt euroopaliku sündmusega, kuna samal ajal näidatakse neid filme ju kahekümne kaheksas riigis. Äh, kõikides ametlik, Euroopa Liidu ametlikes keeltes on filmidel ka subtiitrid olemas ja tegemist on erakordse algatusega ning äh, see näitab, kui äh, kuidas kino, kinoelamus ületab keelelisi ja kultuurilisi barjääre. me toetame just selliste sündmuste abil filmitootjaid, me loome koha, kus saab luua äh, tugevama aluse Euroopa filmile ja Euroopa, tugevamale Euroopa audiovisuaalvaldkonnale me ju teame, et luks tähendab, äh, tähendabki valgust ja selle abil äh, toetatakse iseseisvat filmitööstust, äh, aidatakse rääkida erinevaid lugusid, esitleda erinevaid lugusid meil, meile kõigile vaatamiseks, võttes arvesse eetilisi, kultuurilisi ja sotsiaalseid kriise, millega Euroopa praegu silmitsi on ning need väljakutsed, mille, mille ees me seisame, üleilmastumine, rändekriis, see tasakaalutus meie ühiskonnas üldisemalt, inimesed, noored ebasoodsad inim-, ebasoodsas olukorras inimesed, keda diskrimineeritakse, me peame mõtlema positiivselt, jääma positiivseks, kui meil on keerulised ajad ning ma arvan, et kino aitab juurutada just sellist mõtteviisi. ma usun, et äh, tänu sellele saame me laiema pildi maailmast äh, kui siis, kui me jääme oma pisikesse maailmanurgakesse. me töötame koos, et üles ehitada kultuuriline Euroopa, see, millesse me usume. ma ei suuda ette kujutada Euroopat ilma Euroopa kinota. ja kui lubate, siis kaks väikest tähelepanekut veel. esmalt mulle teeb väga suurt heameelt see, et olgugi, et Euroopa on ehk äh, teelt eksinud äh, ja ma ei pea siin silma kultuuripositsiooni, president Juncker ütles hiljaaegu, et äh, kirjanikud, stsenaristid, režissöörid, nemad on meie kroonijuveeliks ja me peaksime neid rohkem hindama. Euroopa kultuur annab Euroopale konkurentsieelise ja ka mina arvan seda üks positiivne uudis eelmisest aastast, eelmine, eelmisel aastal oli Euroopa kinol erakordne aasta. kinokassa kasvas kaheksa protsenti. pileti läbimüük suurenes, me räägime loovast Euroopast kogu aeg, me soovime ka edaspidi toetada filmi levikut, filmide tootmist ja ka kin-, Euroopa kino üldisemalt. täna on siin meie ees äh, režissöörid, Euroopa esindajad, Euroopa vaimukandjad, kelle lood tekitavad mõnes meist ebamugavust, aga neil õnnestub äh, luua sildu inimeste vahele, et jagada teadmisi, üksteist paremini mõista kahjuks teie riik nüüd on küll otsustanud Euroopa Liidust lahkuda, aga igal juhul me, ma ju tean, et meil on äh, palju noori intellektuaale, kes usuvad, et äh, töö jätkub edasi, aga võib-olla siis äh, teie puhul mõnes teises te,, mõnel teisel kujul. igal juhul ma loodan, et kultuur ja haridus on need valdkonnad, kus me saame luua omavahel sildi selle, sildu selleks, et ühe tõelise Euroopa ruumi äh, loomiseks oleks võimalus ja austataks ka inimeste põhiõigusi. nüüd annan teile sõna, ootan huviga, mida teil meile täna öelda on ja võib-olla soovivad kolleegid parlamendist ka teile küsimusi esitada, siis äh, Doris Back võtab äh, sõnajärje üle. võib-olla soovite teie teistele kahele režissöörile äh, Prelli Tšam-, Jamale ja Segrele küsimusi esitada, aga igal juhul härra Loach, teile nüüd sõna. suur tänu, suur tänu mind siia kutsumast ja suur tänu, et äh, olete teinud mulle seda au, et teie ees kõneleda, see on veidi hirmutav, kui mind kuulab nii palju inimesi äh, esmalt eh, tuleb kindlasti ära märkida, et mina ei olnud kuulnud eh, uudist Andrei Vaida kohta seni, kuni teie sellest kõnelesite ja mina soovin talle ka isiklikult austust avaldada, tegemist oli erakordse režissööriga, väga mõjuka režissööriga, tema on mõjutanud minu ja minu kaaslaste tööd ja kõik need, kes hoolivad Euroopa kinost, teavad, et ta oli üks Euroopa kino meistritest, ta rääkis meile väga palju sellest, mis toimub Poolas aga ta rääkis sellest kõigest väga inimlikult. ta oli innustuseks kõigile, kes töötavad Euroopa filmisektoris. hüvasti, Andrei Vaide. filmiauhind Lux on väga õigesti oma pealkirja saanud, nimelt valgus on ju kinos esmatähtis valguse reaktsioon äh, filmilindil see, et tänu sellele on ju kino, kino üldse olemas, seega valgus on esmatähtis. aga samas tuleks valgusvihk äh, suunata õigetesse kohtadesse, filmid peaksid selgitama ja näitama äh, õiges valguses lugusid ja inimesi nii, et äh, avalik keskustelu sellest ka kasu saaks seega kino roll on äh, nii saada kui ka anda, kino on oluline ka sellest aspektist, et sellise valgustatuse äh, tulemused, neid seatakse, nagu me kõik teame, praegu küsimärgi alla ja mõistuse prioritiseerimine pimeda usu ees, me kõik peaksime seda hindama valgustuse, valgustatuse väärtused on just selle keskmes, mille nimel me peaksime tööd tegema, eriti siin selles kojas. kahjuks äh, koduses parlamendis nii ei usuta, soovin, et see nii oleks. aga lisaks valgusele on ka vaja kuumust valgus äh, annab meile võimaluse jälgida, aga samas valgus võib olla, võib jääda külmaks, aga kui me soovime, et kino toimiks, siis me peame looma soojust, kuumust, me peame soojalt suhtuma teistesse inimestesse, aga suhtuma ka oma töösse kirega ja vahel ka vihastuma kuumalt. kui me vaatame enda ümber ringi, siis põhjust vihastumiseks ju on. ehk siis valgus ja kuumus, need on head asjad ma tahaksin rääkida kolmest asjast, tahaksin rääkida veidi kinost ja sellest, mida on võimalik kinoga saavutada, eriti just, mis on Ühendkuningriigi kinotööstusel võimalik teha ja mida ta vajaks Euroopa institutsioonidelt, ma ei tea, kas me vastu suudame väga palju pakkuda, seda siis esiteks, samuti tahaksin rääkida paari sõnaga äh, vasaku poole dilemmast seoses äh, Suurbritannia referendumiga, ma kardan, et sellest on valesti aru saadud ja sellest ei ole piisavalt räägitud, sellest räägiksin samuti lühemalt, lühidalt ning samuti räägiksin äh, väga vastuolusest valdkonnast äh, ja ka tooksin teieni uudised äh, oma kodumaalt, võib-olla te ei ole kõigest sellest veel kuulnud, meil on ju nimelt ka suhtlemisprobleeme, kui me peame silmas meediat ja pressi, nii et ma räägiksin teile sellest, mis tegelikult toimub, võib-olla see erineb sellest pildist, mille oleme meedia, mille olete meedia vaheldusel saanud, nii et võib-olla pakub see teile huvi. esmalt aga kino ükskõik, mida muud me kino kohta ütleme, tegemist on kõige fantastilisema, kaunima, uhkema meediumiga ja me hoolime sellest vormist, me hoolime sellest äh, kandjast. sellel on kõike, draamat, tegelasi, lugusid, konflikte, lahendusi. selles on kõike selles on ka kunsti, väga head kunsti, see on visuaalne, sisaldab väga palju kujutisi, aga samas, samas äh, koostab see ka reportaaži, see räägib, mis toimib, see võib toimida väga sürreaalselt, see võib vaadata tagasi ajaloole, see on kõigeks võimeline, see kasutab muusikat, mis tahes äh, kunstivormid maailmas on, kino koondab need kõik kokku. Äh, meil on väga vedanud, et me saame sellega töötada, see kino on kõige erakordsem kunstnivorm ja me ei tohi seda kunagi alahinnata. aga sellega kaasnevad ka teatud probleemid. üks probleem, mida, mis kino mõjutab rohkem kui teisi kunste, on konflikt äh, kommunikatsiooni ja toote vahel. üldiselt nähakse seda kui toodet, mida tarbida, millesse investeerida milles tavaliselt nähakse seda kalli investeeringuga ning inimesed, kes investeerivad, üldiselt äh, jälgivad väga hoolekalt, milline toode sellest kujuneb. kommunikatsiooni määrab ju tegelikult see, et tegemist on investeeringuga ja mida suurem on investeering, seda vähem ausaks see suhtlus jääb, kuna seda mõjutavad kommertsotsused, mitte ei tulene need otsused äh, loost endast, mille, millest film kõneleb. nii et kui me räägime kinost, siis alati pidage seda tasakaalu silmas, kui palju mõjutab seda filmi tooteks muutmine ja kui palju me räägime sellest, et keegi tahab südamest jagada lugu, mõnda nal-, naljakat juhtumit, tragöödiat, oma fantaasia, lendu ja kui palju seda mõjutab see, et film on toode. teine probleem muidugi on see, et me oleme koloniseeritud, meid on koloniseerinud äh, Ameerika kultuur, see muidugi muud on, varieerub riigist riiki, Ühendkuningriik tunneb eriti selle mõjuga, nemad arvavad, et äh, kuna me jagame nendega keelt, siis äh, ka kõike muud, see on väga suur probleem nagu teate ka teistest näidetest, siis äh, Ameerika Ühendriigid ei soovi partnereid, nad soovivad alluvaid. me näeme seda kaubanduslepetest äh, ja kokkulepetest, mida nad sõlmita, sõlmivad, nad ei soovi partnereid, vaid kliente ja alluvaid. nii et seesugune koloniseerimine on kindlasti see, mida me peaksime arvestama, kui me räägime ka Euroopa kinost ning kui me räägime konkreetselt Euroopa kinost, siis äh, selle juures on suurepärane just selle mitmekesisus. see on erakordselt rikkalik äh, Euroopa kino ajalugu, nimelt minu jaoks Euroopa sõjajärgse perioodi filmid olid üliolulised, ka Tšehhi filmid tuhande üheksasaja kuuekümnendatest aastatest, Prantsuse äh, filmid on fantastilised, Hispaania, Skandinaavia filmid Saksamaalt, tehtud filmid, Belgia filmid, Dennivennad ja üle kogu Euroopa kõikidel filmidel, kõik nad järgivad erinevaid traditsioone, esindavad erinevaid stiile, tulenevad eri kohtadest, eri ajenditest ja just seda mitmekesisust me peamegi kaitsma. ma ei taha sellest rääkida pikemalt, aga mõne sõnaga mainiksin ära ka äh, selle, mis puudutab kino ja seda, et meie riik lahkub Euroopa Liidust. mitmed, mitmed institutsioonid, mis toetavad Euroopa kino, need ei lähe ükski piisavalt kaugele. kõik on tulnud eh, heast, eh, hea ajendina, aga nende võimalused on piiratud ning eh, ka peame loovast Euroopast, Euroopast ja Meediafondist lahkuma, kahjuks nemad äh, toetavad äh, rahaliselt äh, stsenaariumite arendamist ja levitamist. see on väga hea, me oleme sellest väga palju kasu saanud, mitmed stsenaariumid Ühendkuningriigis on loovast Euroopast kasu saanud, nii et väga kahju, et me peame sellest lahkuma, kui just riik selle kohale ei asu, mida see peaks kindlasti tegema ja siis räägime ka äh, tootmise rahastamisse, loomulikult oleme sellest ka saanud äh, hüvesid, üheksakümne viiendal aastal toorid äh, võtsid meid sellest programmist välja, nii et me ei ole saanud sellest suurt hüve, aga minu arust, kui valitsus läbi rääkima hakkab, nad peaks ütlema, et me tahame sellega taasliituda, nad ei ütle seda, aga peaksid minu arust. loomulikult ühistootmine on olemas, aga see kannatab tugevalt. ühtne tootmine äh, sõltub äh, loomulikult äh, sellest, kas tootjad tahavad sellisesse lepingulisse suhtesse astuda. siin on maksuhüvede küsimused, see jällegi sõltub valitsusest. võib-olla näiteks filmitootjad kasutavad tooteid või teenuseid. meil on väga head suhted näiteks Belgiaga ning Belgia töötajad on meie filmide kallal tööd teinud ja nad on suurepärased. Nad toovad alati, Jack Brelli toovad eh, šokolaadi ja eriti just eh, oma loovuse ja kujutlusvõime, nad on meie väga head sõbrad ning eh, suurepärane on nendega koostööd teha. aga loomulikult kaastootmine belglastega töötab, sellepärast et kaastootmisettevõttele on see selge maksusoodustus. kui nad ei Äh, täida äh, kogu äh, paberimajandust, olles välistööjõud, siis see kõik kannatab ja see on meile väga halvaks uudiseks. väga tugev kultuuriline hüve on töötada koos erinevatest kultuuridest pärit inimestega, sest me õpime üksteiselt, saame sõpradeks ja näeme maailma hoopis teiste silmade läbi, nii et kõik on väga suureks hüveks. ning see mõte, et me peaksime tagasi minema pisikesse kitsasse koopasse, on äh, meeleheitlikult vale ja kurvaks tegev. ja ma olen äh, mõelnud Euroopa teemadel sel nädalal äh, tänaseks esimeseks valmistudes ja ma kuulsin kuulujuttu, et mõned Euroopa volinikud tahtsid Euroopat ühtse ühikuna näha Äh, filmide müümise vallas, see oleks niivõrd rumal, kas pole? Öelge, et see ei ole õige, see kuulujutt, mida ma kuulsin. ja see on väga rumal igal juhul, sellepärast et see töötaks igasuguse paljususe vastu, kui te kogu territooriumile filmi müüte, siis kuidas tšehhi keelt, itaalia keelt äh,, erinevaid keeli kaitsta. Need keeled on meie ajalugu, keel on meie identiteet me peame seda kaitsma ning mitte lihtsalt üheks euro mulliks kokku panema, see oleks väga kehva. Eh, nii palju kinost siis. siis veel üks asi, millest ma tahtsin rääkida, oli referendum. ning kogu see sündmus omaette, mille oleme pidanud läbi teinud. Eh, esiteks muidugi oli müüt ja ma tahtsin eh, sellest rääkida. see müüt, mil, mida inimesed on mulle kirjeldanud on see, et britid hääletasid Euroopast lahkumise poolt, sellepärast et äh, töölisklass on rassistid. see on küll võimalikult kaugelt tõest. tõsi äh, on see, et tooridelt ja parem, äh, paremalt tiivalt on tulnud see impulss kahe kolmandiku ulatuses, kaks, üks kolmandiku samas leiboristidelt ning regioonidest, kus vanad tööstused on välja surnud, kui, et neid ei ole asendatud kus inimesed äh, nulltunni lepingutega töötavad, äh, on välja laenatud tööjõuna, nad on äh, isoleeritud, maha jäetud, poliitikud neid kuulda ei võta, mitte kedagi ei huvita, mida iganes poliitikud ütlevad, meie teeme vastupidist. vot sealt see hääl tuligi, mitte enamik kes meid Euroopast välja võttis, ei ole need, need on paremal tiival asetsevad inimesed ja ärgem üldse omagem mingit kahtlust selles suhtes. aga vasakpoolsetel muidugi oli dilemma. ma, ma ei räägi siit sotsiaaldemokraatidest, vaid tõsisest vasakust tiivast. nii et see tõsine vasaku tiib, vot neil oli dilemma. no tõelist vasakpoolsed <laughs> The, the dilemma was... ja dilemma oli järgmine. kas te jää-, tahaksite jääda organisatsiooni, mis on parema tiiva meelestatusega ja mis on äh, väga tugeva korporatiivse äh, võimuga või lähete ära ja mitte ainult ei jäta maha neid Euroopa Liidus, kes teie kõrval võitleksid, aga oleksite siis silmitsi ka valitsusega ähm, Ühendkuningriigis, mis on parempoolsem kui äh, ükski äh, fraktsioon äh, Euroopas. ja tõesti, dilemma, nii et osaliselt oli tegemist ka taktikalise küsimusega neoliberalism ja sellega kaasnevad asjad äh, olid vaenlaseks. kuidas sellega kõige paremal moel võidelda, see Eesti väljastpoolt? ja need arutelud, mida ma olen kuulnud ja inimesed on ka Euroopas võtnud sõna meie enda telekanalitel. Euroopa suured äh, nimed ei ole sellest veel päris aru saanud ning avalik diskursus meie enda koduriigis ei saanud sellest ka aru. parem tiib täielikult domineeris ja küsimus oli, kas me tahame oma iseseisvust tagasi või tahame olla Brüsseli bürokraatide alamad ja nii, täpselt niimoodi oligi. kogu selle debati tasand oli täiesti lapse hingades. aga tõeline äh, debatt, millist Euroopat me tahame, kuidas me saame Euroopa muuta selliseks, kus inimesed elavad üksteise äh, kõrval väärikalt, kus kõigil on oma ülesanne täita, kus kõigil on töö, kus kõigil on palk, millega nad saavad ära toita oma pered, kus me üksteist väärikalt kohtleme inimestena. vot sellist arutelu meil ei ole kunagi olnud. ja põhjus, miks pärast vasaktiib oli niivõrd mures, oli see, et kui Euroopasse jääme, siis mõelge, mille poolt me hääletame siin ma otsisin sellepärast, et ma tahtsin täpseid andmeid. ma vaatasin äh, aluslepinguid ja viitan nüüd Euroopa Liidu toimimise lepingule. artikkel üks, üks, üheksa ütleb, et liigid äh, peavad vastu võtma majanduspoliitika, mis on äh, vaba turumajanduse ja vaba konkurentsiga kooskõlas. sada kakskümmend riigid peavad jällegi äh, avatud turumajanduse tingimuste ja vaba konkurentsi tingimustega toimima seoses. ja kui need sõnad jäävadki kumama, siis see ei ole ju mineviku hõlmas, tegelikult see mõjutab praegu kõiki Euroopa majandusi. ma ei teadnud seda enne, kui ma tänaseks selle äh, tausta uurisin, aga neljas raudteepakett, teie ilmselt olete eksperdid selles vallas, mina ei teadnud sellest midagi näiteks aga selgelt see ei luba äh, avalikel ettevõtetel omada äh, raudteid, ma ei tea, kuidas teie raudteedega on, aga meil on see täielik äh, jama äh,. igalt poolt on vaja erinevaid pileteid osta äh,, kui olete ostnud vale pileti, siis te ei saa minna rongi peale, sest see kuulub teisele ettevõttele. meie maksame toetusrahasid eraraudteeettevõtetele praegu rohkem kui siis, kui raudtee oli riigi omandis. kogu see teenus on täielik katastroof kui need äh, eraomandisse alguses läksid, need ettevõtted, siis äh, erinevad Eh, kui raudteel juhtus õnnetus ja inimesi hukkus, eh, siis käis tohutu taplus advokaatide ja taristuomanike vahel. Nad ei tohiks eh, olla üldse tegutsemas selles vallas, see on jama. ja nüüd neljas raudteepakett ütleb, et nõutakse kõigilt liikmesriikidelt, kes seda ei ole veel teinud, oma raudteeteenused viia eraomandisse kes oleks nii rumal, see muidugi puudutab ka postiteenuseid, igasuguseid elektri, veevärgi ja muid teenuseid. kus siin konkurents on? meil on siin üks suur ettevõte tavaliselt. tavaliselt oleks võimalik erinevate pakkujatega läbi rääkida, et paremat hinda küsida. nüüd äh, räägime äh, äh, kodudest. kodututele on suured luksuslikud korterid ette nähtud me- ja see on eraomandis kõik, see on täielik jama Äh, siis edasi TTIP, ma ei tea, kas see on nüüd surnud või ei, aga inimesed ikka räägivad sellest, kui see on ka surnud, siis äh, ma saan aru, et kanadalastega on ka kokkulepe plaanis, kus suurtel ettevõtetel on võimalik äh, võtta vaibale ja ette demokraatlikult valitud valitsused. kas tõesti Euroopa Liit plaanib sellel alusel läbi rääkida? no vasakpoolsetele see küll ei meeldi. ja loomulikult eh, siis eh, Euroopa Liidu koht, kohtud, eh, igaüks teist ilmselt teab, ma kirjutasin need kõik siin üles, aga te teate neid ilmselt, nii et ma ei hakka ette lugema. kohtuotsused, mis suruvad hargmaiste ettevõtete otsuseid peale töövõtjatele, õõnestavad kollektiivlepinguid, õõnestavad ametiühingu öö, tööd nii et kui lähedatud töötajad tulevad, siis eh, on võimalik eh, õõnestada kõikide töötajate õiguseid. tõesti, ametiühingud eh, peavad töötajate õigusi kaitsma. kuidas on võimalik selliseid ettepanekuid toetada? ei, üldse mitte. nii et vasakpoolselt olete siin dilemma. nii et Euroopa Liit on ideoloogiliselt kannustatud neoliberalismi järgima, see on tema aluslepingutes, see on tavapraktikates see on äh, läbi igal pool kumav kui äh, ühtne moto, see on tema DNA koodeksis sees ja sellepärast on see tõesti kehva äh, majandusorganisatsioon töölisklassi kuuluvatele inimestele. nii et taktikaline otsus oli see tegelikult. ja mis on siis neoliberaalse Euroopa tulemus? no massiline töötus, üle kakskümmend miljonit inimest tööta, kümme protsenti kogu äh, tööealisest elanikkonnast, äh, noorte hulgas veelgi suurem, paremäärmuslaste pea tõstmine, mõningate hulgas ehk ka, ei tea. Äh, ma tean, Nigel Farage ei ole siin kohal, sellepärast et ta survestab Donald Trumpi valimist presidendiks, nii et tõesti, mul on tunne, et tal on praegu väga rasked ajad, aga igal juhul tema tegeleb sellega. aga kui me vaatame ühte näidet, siis asi, mis on juhtunud Kreekaga ja mis on tõesti kohutav, mis on Kreeka inimestele peale surutud, äh, võlg, mida nad ei suuda mitte kunagi tagasi maksta, aga kriitilisel tähtsusega peavad nad müüma nüüd maha oma äh, valitsuse ja äh, riigi omandis olevad äh, äh varad selleks, et äh, need hargmaistele ja suurtele ettevõtetele ette sööta siis uudised äh, Briti saarelt ei ole ilmselt kuulnud äh, seda meil. on ühiskond, mis on võõrandunud, karm, vihane ja äh, lõhk, lõhki. jah, meil on väga suur töötus, aga sealt edasi on meil ka viis ja pool miljonit inimest, kes on osaliselt, osalise hõivega, nad kasu-, töötavad üks kuni kaks päeva äh, Äh, nädalas, nad ei ole küll ametlikult töötud, aga nad äh, vajavad lihtsalt elus, enda elus hoidmiseks lisatoetust viis koma viis miljonit pooleldi äh, tööta inimest nulltunnilepingutega töötavad agentuuride jaoks, mis pakuvad neile võib-olla ühe või kolm tööpäeva. aga pidevalt pead hoidma ennast nende jaoks oma aja vaba rääkisin juba, et kodutute eh, elukohtadega suur kriis Londonis, nagu te teate ilmselt. Eh, olulised eh, töötajad ei leia Londonis omale elukohta, sellepärast et üürid on liiga kõrged. rääkisin ühe algkooliõpetajaga, kes pidi minema ära Londonis elama, elab nüüd väga kaugel Londonis, sellepärast et ta ei saa Londoni üüri endale lubada. samal ajal aga eh, elukohtade turg või siis eh, kinnisvaraturg ehitab üles suuri luksuskortereid eh, erinevates linnaosadesse, mis on pimedad õhtuti. miks on nad pimedad? sellepärast, et mitte keegi ei ela seal. miks keegi seal ei ela? sellepärast, et need on lihtsalt investeeringuteks ostetud tehtud. viiskümmend miljonit naela maksab äh, korter sellises majas näiteks ja selline on turuhind. see on siis meie kinnisvaraturg, samal ajal aga tuletõrjujad, medõed ja õpetajad peavad elama kilomeetrite kaugusel oma töökohast, see ongi neoliberaalne äh, Ühendkuningriik. üks küsimus kui, kas teate vastust sellele? me oleme väga suurte erisuste riik ja ebavõrdsus on väga suur. viiskümmend protsenti on juhtivtöötajate palgad kasvanud äh, Tori valitsuse äh, juhtimise all, aga samal ajal äh, lihttööliste palk on natukene kasvanud, aga ei ole jõudnud majandus Äh, äh, kriisiaegadesse veel tagasi. üks tippjuht saab neljakümne viie minuti jooksul äh, teenida nii palju, kui tavaline töötaja teenib aasta jooksul, kui me räägime keskmisest palgast ja see ei ole kõige väiksem palk, me räägime keskmisest palgast. väga suur ebavõrdsuse kasv tõesti. ja loomulikult oleme ka toidupankade ja toiduabiriik, inimesed ei saa süüa, kui keegi äh, supermarketis toidupangale midagi ei anneta. me, see on meie keeles uus sõna, me ei teadnudki, mis asi toidupank on mõned aastad tagasi. ja üks koma üks miljonit toiduabipakki anti viimasel aastal välja, viissada miljonit nendest, pool miljonit, vabandust, nendest lastele. nii et toidupangad sotsiaalhoolekanna puudub, erivajadustega invaliidid kannatavad kuus korda rohkem kui ta, kui inimesed, kellel ei ole puuet. ja seda on kõik teinud kärpeajastu. nii et kui Theresa May ütleb, et tegemist on töölisklassi parteiga, siis naerge kõva häälega ja mõelge inimeste peale, kes peavad oma toitu saama toidupangast ja eriti karm on äh, nende kõige haavatavamate inimeste olukord, äh, inimesed, kes väga-väga vajavad äh, ühiskonna tuge. Need, kes on liiga haiged, et töötada, aga neile öeldakse, nad peavad töötama. see on väga karm otsust, julm on see. Öeldakse, et kui sa oled vaene ja sul ei ole elukohta, siis see on sinu enda süü. näiteks lugu mehest kes oli teinud läbi südameinfarkti, ta ei saanud töötada ja riik otsustas, kas ta on eh, töövõimeline või mitte, sel hetkel, kui teda intervjueeriti, ta sai teise infarkti, ta ei saanud intervjuud lõpunigi teha. nii et eh, teda sanktsioneeriti, ta sai karistuse, sellepärast et ta ei suutnud intervjuud lõpuni teha, kuigi ta sai infarkti selle jooksul. kas te usute seda või mitte, aga reaalsus selline on ja väga paljudele sadade tuhandetele ja miljonitele inimestele. kas me oleme oma edu üle äh, uhked, neoliberaalne äh, Ühendkuningriik ja Euroopa, ma ei usu, aga see on meie filmide kontekst ja meie vastutusala siin filmitegijana, ma arvan, et üks äh, tõsine ülesanne meil on ja see on rääkida tõtt. üks asi, mida ma tahtsin tegelikult veel öelda, on see, et äh, Leiboristide partei uus juht esimest korda minu elus ja esimest korda Leiboristide partei ajaloos on tegemist mehega, kes seisab töölisklassi huvide eest vaadata äh, suurte ettevõtete ja kapitaliturgude survele ei anna alla. tegemist on esimese laboristist juhiga esimest korda, kes äh, tõsiselt äh, streigib koos töötajatega. mõelge, sada aastat on laboristide partei olemas olnud ja rohkemgi, mitte kunagi ei ole nad toetanud sellisel erakordsel hetkel nii tugevalt töölisi ja sellepärast ei ole kuulda midagi head ei BBC-lt, ei Briti pressilt ega kusagilt mujalt. nii et äh, kuulake mind, tegemist on väga erilise mehega ja tegemist on erakorralise võimalusega, kui tõsine valik tekib. ja sellepärast ei kuulegi tema kohta mitte midagi head valitsevatelt inimestelt, sest tegemist on suure väljakutsega. ja lõpetangi järgnevaga mul on äh, minu päevikus äh, mitmeid tsitaate ja järgnev on väga heaks motoks filmitegijatele ja kõigile, kes meie sektoris äh, tööd teha tahab. ilmselt on tegemist väga kehva tõlkega inglise keelde ja kõik, kes saksa keelt räägivad esimese keelena, andke mulle palun andeks selle kehva tõlke eest Bertolt Brechti äh, tsitaadi eest. nimelt, ma olen alati arvanud, et äh, kõige lihtsamad äh, sõnad peavad domineerida, kui ma, kui ma ütlen, kuidas asjad on, siis murrab see kõigi südame. aga sa kaotad siis, kui sa ei võitle, see on sulle selge. aitäh! Grazie Kevin. No. Thank you. Thank you for this inspiring. suur tänu selle äärmiselt inspireeriva sõnavõtu eest. ja te olete siin õigel poodiumil, kui räägite sellest, milline on äh, filmitegijate kohustus ja et filmitegijad peavad tõtt rääkima Te rääkisite vabalt, rääkisite selgelt äh, ja teie sõnavõtt äh, oli jõuline. rääkisite sellest, miks kino on äh, sõnavabaduse edasikandja. minagi puudutaks mõningaid teie sõnavõtu punkte. meie kultuurikomisjonis Euroopa Parlamendis võitleme selle eest, et kultuuriline mitmekesisus ja regioonide äh, mitmekesisus äh, areneks koos parema juurdepääsuga kultuurile kõigi meie kodanike jaoks. meie tahame kultuurilist, keelelist äh, mitmekesisust, mis on meie kõigi ühiseks äh, kultuuriliseks pärandiks, rikkuseks. ja Euroopa loomesektoril on oma sõna kaasa jääk rääkida maailma asjades. me ei taha äh, et äh, me alluksime ainult turupõhisele lähenemisviisile. Te ütlesite mitmeid karme asju ja teie hulgas on, meie hulgas on neid, kes seda jagavad ja meie hulgas on neid, kes seda ei jaga. aga meie aluslepingud äh, tahavad siiski sotsiaalset turumajandust, mitte neoliberaalset maja, majandust. meil on siin mitmeid poliitilisi äh, fraktsioone ja erinevaid tõlgendusi erinevates teemavaldkondades. Euroopa Parlament annab, ütleb oma seisukohad välja, muuhulgas ka näiteks lähetatud töötajate küsimuse kohta. Euroopa Parlament on palunud kohe volinikel tagada seda, et töötajate lähetamise pakett tagaks ka sotsiaalse võrdsuse me oleme võidelnud sotsiaalse ühtekuuluvuse eest, vaesuse vähendamise eest, meil on erinevaid tegevusi, erinevaid algatusi, aga ärge kahelge hetkekski, siin kojas arutletakse elavalt äh, selle üle. Äh, loomulikult äh, seisukohad on erinevad, aga me teame, milliste väljakutsetega me silmitsi seisame. Euroopa Parlamendi kojas me töötame selle nimel, et sotsiaalset heaelu tagada, et majanduskasvu toetada, et aidata meid, meile järgnevaid põlvkondi Te rääkisite sotsiaalsest võrdsusest ja ebavõrdsusest. me teame, et meid ümbritseb ebavõrdsus, aga meie leiame, et poliitika on selleks, et neid asju päevavalgele tuua, aga ka pakkuda julgustust, lootust. mingisuguseid imerohte me pakkuda ei suuda, aga võib-olla kunagi oli aeg, kui neoliberaalne lähenemisviis, neoliberaalne mõtteviis jäi Euroopas kaalukausil peale. aga ma arvan, et need ajad on nüüd möödanik. aga ma ei tahaks hakata siin praegu rääkima äh, sellistest poliitilistest küsimustest. meil on äh, väga hea meel, et kuulsime selliseid vihaseid valusaid äh, sõnu teie poolt ja tuletasite meile meelde, mis on meie kohustus. suur tänu teie sõnavõtu eest ja nüüd annan sõna proua Doris Pakile kes äh, on meid oma kohalolekuga täna austab, me oleme Torisiga päris palju teinud koostööd seoses Lux filmiauhinna konkursiga, nii et äh, Toris, palun ütle, mis sul on öelda ning äh, seejärel on meil siin veel paar režissööri kohal. suur tänu Äh, ma kohtusin Ken Loachiga esimest korda viis aastat äh, tagasi ja midagi ei ole muutunud äh, selles osas. ta selgitas mulle õhtusöögil koos oma naisega sotsialismi. meil oli suurepärane õhtusöök ja, ja ma sain sellest sisust aru ja praegu võib-olla ei ole see koht, kus me peame hakkama seda asja lahkama. osa, mis ta ütles, on muidugi õige, aga kõike nüüd Euroopa Liidu kaela keerata ka ei ole päris õige nii et ma arvan, et hea oleks äh, Ken Lodžiga koos äh, arutelu pidada, et äh, paremat liitu koos luua. ma arvan, et ta näeb asju, mida ta näha tahab, aga ta kõike päris ei näe. nii et ma ei hakka siin pikalt rääkima sellest, muidu ma ei jõua oma päris teema juurde, aga kaks inimest on veel, kes on oluliselt nii, nimelt Celine Chama ja kes Lux Price'iga on olnud seotud teab, et ta on teinud äh, filmi Le Bon Defi ning ükskord äh, ka Andrea Seeg, kes lõi filmi Io sono lì äh, tegemist on filmidega, nagu me Cannes'is nägime, mis puudutavad sotsiaalseid probleeme ja teemasid ning need, kes inimesed, need inimesed, kes neid filme vaatavad, neile lähevad nad tõsiselt südamesse. kahjuks aga on niimoodi, et kui filmid on eesti või itaalia või saksa keeles, siis inimesed ei saa nendest aru, sellepärast et inimesed ei saa sellest keelest aru. ja see tegelikult oligi Luksi idee, et meie need filmid, mis žüriile esitletakse, sealt valime me kolm ja mitte ainult parlament ei tee seda, vaid äh, suurepärased inimesed, äh, kes äh, filmimajanduses on kodus, valivad need välja ja siis kolleegid valivad sealt hulgast ja suurepärased filmid on tõesti need, millest me rääkisime. Luksi eelvalikusse sattusid kaks nendest, ühte saate ka veel näha. küsimus on selles, et kas te näete, need Ken Loachi film on üks film, ma ei kujuta ette, et see film väga suurt publikut tõmbab, sellepärast et tegemist on väga erilise filmiga, mis äh, väga erilise sõnumi kaasa toob. ja kui see ei ole poola või äh, saksakeelse subtiitritega, siis äh, seda ei kasutata ja ei näidata nii väga. ning nüüd kolleeg Celine Chama, teil on online platvorm, nagu ma kuulsin, lõite sellise platvormi, kus need filmid, mida eriti ei näidata, sest et kinost ei näidata, kas on raha puudu või ei eh, levitata neid nii hästi või neil ei ole subtiitreid, te olete pannud üles sinna hariduse eesmärgiks filme koos oma kolleegidega, kas saate seda asja kommenteerida? Bonjour, oui. tere, jah, see ei ole lihtsalt mingi haridusplatvorm, see on midagi enamat Äh, tegemist on sellise originaalfilmi äh, platvormiga, esimene nii-öelda virtuaalne Cinemateek, mis sündis Prantsusmaal, ähm, kuhu, ähm, kuhu on siis kaasatud äh, filmitegijad, mitmed teised tehnoloogilised platvormid ja asjaosalised ülikoolid ja selle Cinemateeki eesmärk oleks koondada meie kahekümne esimese sajandi filmipärand ja filmid valitakse välja äh, ja äh, toimetajate poolt, kes on ise režissöörid, Ken Loach, palusime talt ise äh, esitada oma filmid, mida ta soovib sinna lisada, viiskümmend, iga režissöör esitab siis nimekirja viiekümnest eelisfilmist enda jaoks, äh, aga mm, jah, tegemist on filmid, äh, mis on igal pool äh, laiali, väga raske on need leida erinevate platvormide pealt, võib-olla nad on küll kättesaadavad, aga siiski nad on kõik kõik laiali igal pool, aga meil on oma valem, oma algoritm, mille kaudu režissöörid räägivad sellest, millised filmid on olulised olnud nende nende filmipärandis. teataval määral on seal olemas oma pedagoogiline mõõde ja tagatakse siis juurdepääs nendele filmidele ja, ja teataval määral ka, ka tausta pakutakse. selle eesmärgiks on jah, kultuuripärandit levitada ja Itaalias, Belgias oleme samuti rääkinud läbi asjadest, aga see algatus praegusel hetkel on selline, millel ei ole otseselt konkreetset turgu, aga me loomulikult kavatseme laiendada äh, leviala ja seda kasutatakse palju. Ähm, majandusmudel pole ka veel päris selge. ma vist vastasin tegelikult juba sellele küsimusele ära. Äh, suur tänu, Selin. ma tahaksin ka Andreega rääkida tegelikult samasugusel teemal või küsida. nii palju, kui ma tean, siis te olete dokumentaalfilmide huviline olnud siiani ja oma huvi selles suhtes äh, väljendanud, aga äh, kahjuks või õnneks dokumentaalfilmidel ei ole välja mõeldud äh, sisu ja te olete äh, Äh, selleks ka omaenda äh, tootemärgi loonud, äh, selleks et inimesed tasuta saaksid vaadata rohkem dokumentaalfilme. kas saate seda asja kommenteerida? tere kõigile ka minu poolt. jah. nõnda aega on Itaalias olnud dokumentaalfilmid väga populaarsed me oleme saavutanud edu rahvusvahelistel filmifestivalidel ja hoopis uus publik on meid avastanud, iseäranis noored. ja ma arvan, et väga paljud Ken Loachi filmid on tegelikult omamoodi dokumentaalfilmid. sellepärast, et see piirjoon mängufilmi ja dokumentaalfilmi vahel on tegelikult üsna ähmane sageli tõelised inimesed võivad ka osutuda suurepäraseks, suurepärasteks näitlejateks ja, ja suurepärased näitlejad võivad esineda tõeliste inimestena. nii et ähm, fiktsioon ja reaalne maailm on omavahel lahutamatult seotud. aga igal juhul neid, äh, neid lugusid tuleb tuleb levitada ja see võib olla probleemiks. see on seotud sellega, mida, millest rääkis Ken Loach, see on seotud meie majandussüsteemiga. ja tuleb öelda tõesti, filmide jagamises valitseb samuti suur ebavõrdsus. see ebavõrdsus filmide levitamise osas on seotud filmi äh, kahepoolsusega, kahe, kahese lähenemisega, ühelt poolt siis äh, majandushuvid ja teiselt poolt loomesektor. majandushuvid, huvid mõjutavad äh, filmi levitamist. ma ei oska teha, pidada suuri kõnesid, aga, aga minu igapäevatööks on lugude jutustamine. nii et räägiksingi teile nüüd ühe loo. ma ei oska teile öelda, kuidas nende tegelaste nimed on, kellest minu lugu räägib mitte ainult sellepärast tegelikult, et ma ei ole küsinud neilt, et kas ma võiksin nende lugu rääkida, vaid äh, ka sellepärast, et äh, nendel endal oleks äh, väga valus või raske seda lugu rääkida. kaks noort inimest päästsid ühes väikeses Itaalia linnas, kus elab kümme tuhat inimest, ära kino neile tuleks mälestusmärk püstitada, sellepärast et nad on kahekümne kaheksa aastased ja nad päästsid kino üüratu kultuuriline saavutus, nad tegid seda sellepärast, et nad armastavad filmi. Nad armastavad kinot, nad äh, mõlemad töötavad erinevates elualadega, üks on äh, insener, teine maksuametnik, aga nad äh, jumaldavad kinokunsti. Nad otsustasid päästa ära kohaliku kino, mida ähvardati kinni panna. seda kino selle pidas nii-öelda kirik ja kirikul ei olnud enam vahendeid selle kino tegevuse jätkamiseks. ja need kaks noort inimest otsustasid hakata raha koguma selleks, et kino uksed oleksid alati avatud ja et inimesed saaksid seal käia tasuta. Nad otsustasid, et see kino saab ka olla osa jagamismajandusest. Nad äh, tõid uued filmi projektoorid ja nii edasi ja nii edasi. Nad hakkasid mõtlema läbi seda, milliseid filme näidata. Need mõlemad noored inimesed on ise lapsevanemad. Nende lapsed ütlesid, et äh, neile, et äh, isi, võib-olla siis Disney filmid, multifilmid, palun. miks mitte, vastasid need kaks noort inimest äh, ja võtsid üles filmilevi, ühendust filmilevitajatega. ja nii see läks filmilevitaja ütles, et jah, muidugi, kui te tahate meie filme, tahate neid näidata laupäeviti ja pühapäeviti peredele, siis tuleb neid näidata iga päev kuus nädalat järjest, kui te seda ei tee, siis tuleb teil maksta viis tuhat eurot trahviks nemad ütlesid, et ei, me tahaksime neid näidata ainult äh, laupäeval ja, ja neljapäeva pärast äh, ja pühapäeva pärastlõunal. Äh, ja muul ajal tahame näidata dokumentaalfilme. filmi levitavaid ja levitajaid jäid enda juurde kindlaks. lepingutingimustest tuleb kinni pidada. mina lasin oma dokumentaalfilmi näidata kolmapäeva õhtuti ja kohtusin nendega ja, ja nad rääkisid mulle oma murest. ma ütlesin, et äh, ma ei kuule sellest sugugi mitte esimest korda. Nad palusid mul teile esitada äh, selle lihtsa küsimuse. kuidas saaks seda ebaõiglust korvata. kas, kuidas me saaksime tagada seda, et keegi ei saa meile suruda peale seda, et me majanduslikel põhjustel peame näitama kohustuslikult neid filme, mille vastu keegi sel hetkel huvi ei tunne. ma arvan, et just nimelt sellistel üritustel nagu siin peaksime me rääkima nendest probleemidest, sellepärast et need probleemid on samuti seotud ebavõrdsuse levikuga. olen käinud oma filme näidates üle kogu Itaalia viimastel aastatel. olen rääkinud inimestega, kes armastavad kinot ja kes tegelevad kinoga ühel või teisel moel ja kõik on öelnud, et võitluses on nad sageli vaeslapse rollis. võitlus äh, Fox Distributioniga, Disney Distributioniga on äh, nagu võitlus tuuleveskitega kuidas siis me saaksime aidata kaasa sellele, et äh, filmimaailm jääb ka tulevikus äh, mitmekesiseks, me peame aitama kaasa levitamisele, me peame toetama äh, filmi tegijaid ja nii edasi, aga kui me eeskirju ei muuda, siis jääb turg alati peale. see oli suurepärane lugu ja ma tahaksin äh, siia juurde veel lisada, nii et Ken Loach ka näeks, et me midagi ka teeme. just struktuur, tõukefondidest Äh, on võimalik äh, raha äh, toetuseks saada ja tõesti, Poolas kasutatakse seda selleks, et kinosid päästa ja uut tehnikat sinna osta, sest maapiirkondades olid näiteks Poolas väga palju kinosid, kus ei olnud uusimat tehnikat, et näidata filme ja tõesti, tõukefondid koos majandusega saavutavad koos midagi, tõesti, Euroopa Liit annab ka selle jaoks raha, tahtsin öelda Ken Loachile. aga siis veel Ken Loach, kõik oma filmid, välja arvatud viimane, andis tasuta näitamiseks kõigile, kes tahavad neid näidata. nii et kuni viimaseni kõik tema looming. minu arust on see hea, ma arvan, et tema saab seda endale lubada Äh, teised kaks äh, autorit ei saa seda endale ilmselt lu-, äh, lubada. tema vanus on siin kindlasti ähm, üheks argumendiks, aga kõik ei tee seda, isegi kui nad oleks saanud olla nii sõbralikud. proua esineja, teie tahtsite midagi öelda? jaa, kõigepealt suur tänu nende täpsustuste eest, härra Seegra Te rääkisite minu koduriigist, meie koduriigist, Itaaliast. Itaalia parlament võttis just vastu seaduse, mis kaitseb ajaloolisi kinosid. aga see ei ole ainult meie probleem. tõesti, me, me võime küll anda toetusvahendeid, aga me peame ka õigeid äh, levitamismudeleid äh, arendama ning tagama õiglased tingimused äh, kvaliteetse filmitoodangu jagamiseks. liikmesriikide ametivõimud on need, kelle poole pöörduda selleks, et hakata nende monopolide alustalasid kõigutama. ja meie töötame omalt poolt Euroopa mõõtme kallal. kas on kolleege, kes veel soovivad sõna? härra Maltese I would like to start by thanking Trüppel, proua Trüppel kõigepealt, kõigepealt tahaksin öelda suur tänu äh, härra Lodžile, sellepärast et teie kõne oli nii värske ja inspireeriv, eriti just, kui te räägite valgusest, mis võib olla külm, ja siis versus soojuse vajadus sinna juurde. Äh, Euroopa Parlamenti kõned ei ole tavaliselt niivõrd äh, värskendavad, kui teie oma täna oli, seetõttu see meeldis mulle ja kino kirg, mikspärast on see eriline kunstiliik ja mikspärast on vaja kodanikke kaasata ning tuua nendele uued vaatenurgad, et miks see nii tähtis on, väga hea. kui ma sain õigesti aru, siis geoblokeerimise küsimuse osas ma arvan, et me peame olema siin ettevaatlikud. ma saan aru, et me tahame Euroopa äh, filmidele ja töödele rohkem ligipääsu tagada, aga teisest küljest me peame olema ikkagi ettevaatlikud, et me ei saa Euroopa litsentsi välja anda, mida ainult äh, Ameerika ettevõtted saavad endale lubada ja mitte Euroopa äh, operaatorid, nii et meil on vaja tegelikult head tasakaalu, rohkem Euroopa kodanikele ja sisule ligipääsu, aga mitte äh, kultuurilise mitmekesisuse ja filmide rahastamise süsteemi katki teha. siis Euroopa Liidu Äh, arusaamast teie poolest. ma saan aru, et thatcherismiga on olnud väga suured probleemid äh, Ühendkuningriigis, aga et äh, rääkida Euroopa Liidust kui ainult neoliberaalse ideoloogia kandjast on probleem. muidugi me võime erinevaid poliitikavaldkondi kritiseerida, aga ma arvan, et turud on ka reguleeritud. no vaadake näiteks Pangandusliitu. vaadake kliimamuutuste poliitikat või keskkonnapoliitikat äh, turu reguleerimiseks. ja siin nüüd jätta selline mulje, et Euroopa Liit on ainult neoliberaalne, hävitab tegelikult teatud mõttes inimeste usalduse koostoimimise vastu ja sellepärast äh, on olulisem vaadata, äh, kus on täpselt asjad, mis ei liigu õiges suunas. meil on vaja ka näha seda, et tegelikult väga palju on turgude reguleerimisel ka edulugusid ja seda ei tohiks alahinnata. suur tänu! Prego. E io lascio, volevo solo dire che per ragioni di comunicazione abbiamo... tahtsin veel öelda. me peame eh, andma intervjuu Itaalia televisioonile, nii et vabandan, et ma pean lahkuma, nii et eh, annan eh, proua Trüppelile juhtimise praegusel hetkel üle, suur tänu teile. olen sunnitud hetkel lahkuma ning kohtume hiljem uuesti kell seitse parlamentaariumis, suur tänu teile! ja nüüd äh, suur aitäh, Silva, proua Ventapoolast, härra Ventapoolast! Cyfryzacja dotknęła także naszych Chin w kraju. suur tänu! aitäh, et mainisite ka Poola kinosid, mis on jäänud ka kohalikul tasandil veel ellu aga räägiksin paari sõnaga ka sellest, mis juhtus eile. kuulus äh, režissöör Andrei Vaida lahkus meie seast ja kui me võt-, vaatame, millised on tema nelikümmend rahvusvahelisel tasandil tuntud äh, filmi, filmid, äh, siis äh, seda nimekirja vaadates äh, näeme, kuidas äh, on võimalik Euroopa kinot edendada. tema ei, teda ei näidanud tema ei näidanud mitte ainult äh, Poola äh, ajalugu, äh, vaid rääkis ka, näitas ka seda, kui, millise muutuse Poola läbi tegi ja näitas seda kõigile. tema oli suur õpetaja Poola ühiskonnas. ja veel üks asi mitte ainult üht struktuurifondid, vaid äh, muud vahendid peavad aitama meil loomesektorit toetada. mina äh, koostasin raporti filmist digitaalajastul ja minu meelest on üsna selge, et tuleb toetada Euroopa Lux filmi auhinna mõtet, see toetab Euroopa filmiloomingut ajal, mil euroskeptis-, äh, skeptikud tunnevad, et nad on sõiduväes. Mrs Vaad suur tänu, proua Voot, palun. palun ärge Brexitist rääkige. okei okay. um,, I will just try and be suur tänu, ma katsun lühidalt teha. Äh, Ken ja mina tegelikult esisi, esinesime koos äh, ühes kohas äh, paar nädalat tagasi ja me rääkisime Liverpooli naistehaigla sulgemise vastu väga tore, Ken, et sa oled jälle siin, ma jumaldan sinu loomingut, ka mina töötasin loomesektoris, enne kui ma Euroopa Parlamenti tööle tulin, räägiksin natukene nendest päris sotsialistidest mina loobusin äh, tööst loomesektoris selleks, et võidelda nende asjade eest, mis on minule südamelähedased. ja mina usun, et mina olen tõeline sotsialist. ja mina olen äh, laborist, ma töötan Jeremy Corbynit ja mul on hea meel, et sa edastad siin sellist sõnumit, nagu sa edastasid. paljud äh, sinu avaldustest on meile teada, sellepärast et me oleme neid omal nahal tunda saanud meiegi näeme selles äh, valdkonnas vaeva ja üksikasjad on siin tähtsad. poliitikute, Euroopa Parlamendi liikmete töö äh, komisjonides, siinsamas komisjonis, kultuurikomisjonis Äh, on see, mis aitab asju muuta. me teeme koostööd, me püüame leida ühiseid seisukohti oma partneritega ja kõige kurvem asjaolu üldse on, et meie Ühendkuningriik on pööranud sellele läbi, läbirääkimiste protsessile selja. tõelised muutused on võimalikud ainult siis, kui me oleme valmis ühe laua taha maha istuma. kui me oleme valmis rääkima nendest probleemidest, millega kaasaegne ühiskond silmitsi seisab, globaalsest soojenemisest, asjadest, millest rääkis Helga ja hoolimata sellest, et meil on probleeme, et me tunneme muret äh, äärmuslaste pärast, selles kojas on äh, tavalisest rohkem feministe. siin on äh, palju inimesi, kes usuvad, et meil ei tohi olla maksudega petmist, et me peame raskeid finantsprobleeme ühiselt lahendama ja siin tehakse tõesti rohkem progressiivset tööd, kui seda tehakse Westministri parlamendis probleemid, mis on Euroopa Liidus, Ungari, kus piire kindlustatakse, inimesed, kes ei päästa pagulasi, kes hukkuvad Kreekas, nendes probleemides ei ole sageli seot-, süüdi Euroopa Liit. Nendes on süüdi liikmesriigid omaette, meie peame ühiselt võitlema selle Euroopa eest, millesse meie usume. ja see võitlus on tähtis. ja meie töö on äh, üliraske meie peame äh, võitlema, äh, kui me tahame endale hääleõigust saada väljaspool seda parlamenti siin. mina olen äh, leiborist, ma olen Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liige, aga meie võitleme kõik ühiselt inimeste rindena, ini-, nende inimeste rindena, kes usuvad, et Euroopa on meie jaoks ja meie järeltulijate jaoks. Teie jätkake seda võitlust filmitegijana, mina teen seda pean seda võitlust äh, poliitikuna, poliitikuna, kes usub äh, kaunitesse kunstidesse, kultuuri ning loomesektorisse. ma arvan, et meie alustalad on ühesugused, meie platvorm on ühesugune ning võitleme samade asjade eest, nagu võitlesime siis, kui võitlesime Liverpooli naistehaigla eest parimad äh, inimesed on need, äh, sellised inimesed nagu Jeremy Corbyn, kes lähevad endiselt tänavale meelt avaldama koos tavaliste meeleavaldajate, koos ametiühingutega, koos äh, ühiskonna vaesemate rühmadega. me peame võitlema koos ja väljaspool seda koda siin on meie võitlus Briti sotsialistidena väga keeruline. suur tänu, Juuli me räägime siin äh, Briti probleemist ja sotsialismi probleemist. igal pool ei ole ju kõik sama, ma kujutan ette, aga nüüd härra Maltese, palun, teil on sõna. Eh, signor Loach eh,, per quanto mi riguarda. härra Loach. minu jaoks esinesite te ühe kaunima ja euroopalikuma kõnega, mida ma olen siin kojas äh, kuulnud. meil Itaalias on äh, juhtkonnaga suuri probleeme, äh, nagu ka katoliku kirikus, mis üritab probleeme lahendada välismaalaste paavstiks valimisega, aga meie võiksime lahendada omad probleemid sellega, et toome teid siia. aga nali naljaks, see, et neoliberalistid kasutavad ametiühinguid äh, oma tööriistana, see on suur probleem, aga me peame keskenduma lahendustele. see koda siin kahjuks ei ole piisavalt demokraatlik, see on küll äh, inimeste poolt valitud, aga meie käsi ei ole piisavalt pikk võrreldes äh, nõukogu ja komisjoniga meie näiteks äh, oma fraktsioonis võitlesime neljanda raudteepaketi vastu ja püüdsime komisjonile selgeks teha, äh, mille osas on parlament äh, hääletanud. parlament hääletas väga tugeva teksti poolt, mis sisaldas väga palju tagatisi töötajatele, näiteks see, kuidas eraettevõtted ostavad üles, kes ostavad üles äh, raudteetaristud peavad tagama, tagama töötajatele samasugused äh, õigused, äh, nagu, nagu neil varem olid. Äh, vastasel juhul ei saa me seda paketti toetada. aga tulles nüüd Euroopa väärtuste juurde, siis Euroopa inimõiguste harta viitab ka väärikusele. väärikus on üks olulisemaid väärtusi ka teie filmides Teie olete andnud väärikuse tagasi neile, kes on ühiskonnas marginaliseeritud rollis. oleme näinud väga inimlikku väärikust teie filmides ja me peaksime nägema ka sellist inimlikku tagatist äh, reaalses maailmas. Teie kõne ku-, kuulasin ma väga, väga hoolikalt, see oli väga hea kõne ja te ütlesite midagi, mis äh, mulle väga meeldib, te ütlesite, et me istume valel poolel, aga seda seetõttu, et kõik teised kohad on õigel poolel juba võetud. järgnevalt annaksin kolleeg Selinile sõna, kui tahate midagi öelda ja siis Ken Loach veel lõpetuseks. aga Selin, palun. Selin, palun. võite rääkida kõigest, millest soovite rääkige meile midagi positiivset, palun. jah, ma tulin teile optimismi süstima. aga samas ma tulin ka rääkima filmiauhinnast Lux tundub, et äh, kultuur, filmitööstus, äh, kirjandus peaks looma sildu erinevate riikide vahel, aga me ju teame filmitegijatena, et kui me sõidame üle Euroopa oma filmidega, siis need sillad on juba olemas. meil on väga lihtne Euroopas ringi liikuda, väga lihtne on julgustada inimestega tarbima kultuuri selleks, et Euroopat mõista, aga tegelikult äh, Euroopa kultuuriline külg on väga hästi arenenud, vajakajäämised on mujal. kui teil on väga hea film, siis, äh, kui mul on väga hea film, ma võin käia sellega kümnes, kahekümnes Euroopa Liidu riigis ja suhteliselt lihtne on neile levitajaid leida. kultuur ongi see sild, me ei pea pingutama selleks, et kultuurivaldkonnas sildu luua, sest kultuur ise on selleks sillaks. ning muidugi, kui me vaatame filmiauhinda Lux, siis see, kuidas äh, Äh, filme levitatakse, probleem on osaliselt ka selles, kuidas filmid inimesteni jõuavad. kultuur on midagi elavat, kultuur kuulub tänapäeva ja kuul-, kultuur peab paremini esi-, esindama tänapäeva majandust, tänapäeva ühiskonda. kaheksakümmend protsenti filmidest äh, keskenduvad äh, meestele, tehakse meeste poolt ja Prantsusmaal on äh, nais, naissoost filmitegijaid äh, protsentuaalselt palju, umbes kakskümmend protsenti tõesti, aga on ka riike, kus naissoost filmitegijaid on kaks protsenti. ja filmikoolides äh, ja igal pool mujal on paraku väga patriarhaalne see näitaja. naistel on palju vähem raha filmide tegemiseks ja kaks koma kaheksa miljonit äh, eurot keskmiselt äh, naistele, kaks koma ja üle nelja meeste jaoks ja Cannes'i festivalis näiteks on, on olnud üle äh, tuhande filmi ja umbes kuuskümmend nendest naiste tehtud. tuhat kaheksasada filmi ja kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, kahe tuhande viiendal aastal äh, ja nii edasi ei olnud ühtegi naiste tehtud filmi. nagu te näete, võim on siis koondunud äh, nende kätte, kellel see võim on. ja see ei ole õiglane ja meil on vaja rohkem äh, mitmekesisust, on vaja rohkem naisi, rohkem mustanahalisi, rohkem Aasia päritolu inimesi filmitegijate hulka. ja mul on hea meel näha, et siin saalis on pisut äh, mitmekesisem pilt minu ees kui tavaliselt. Äh, suur tänu, Selin. meil ei ole eriti aega, nii et pidin piirduma nende küsimustega ja see oli hea eeltöö Luksi filmi auhinnaprotsessile, kus samuti teeme selles vallas nüüd veel viis minutit. härra Ken Loach, palun. Thank you very much. It has been very instructive and um, suur tänu, äärmiselt äh, informatiivne arutelu, kuulasin suure huviga seda, mida siinkõnelejad ütlesid. ma pean ütlema, et äh, filme ei saa paraku tasuta näidata, sellepärast et äh, levitajad omavad neid filme, ma ei saa neid tasuta anda. keegi ütles mulle, et nii see on, tasuta näidatakse. Nad on äh, jah, nad internetis olid tasuta niikaua, kuni tulid need, kes väitsid, et nad, need filmid kuuluvad neile. ja me pidime need siis internetist kõrvaldama. aga filme näidatakse nendes uutes kogukondades väga hea hinnaga. ja kogu see levitamise temaatika on äärmiselt huvitav tegelikult, sellepärast et head äh, algatused jäävad endiselt marginaalseteks, kui te äh, olete Londonis, äh, Ühendkuningriigis, siis te näete Euroopa filme, kui te olete kuskil mujal, puuduvad teil praktiliselt igasugused võimalused Äh, ja mõningaid muutusi on tulnud, kuid suurem osa inimestest ei saa näha neid filme, millest me siin räägime. ja kui me tahame, et Euroopa ähm, filmid ja maailma kinolooming oleks kõigile kättesaadav, siis tuleb äh, mõelda äh, selle peale, et kinod peaksid kuuluma nii, nagu mõned teatrid linnavalitsustele, siis saab otsustada, mis on, milliseid programme näidatakse, milliseid filme näidatakse Äh, ja kogu seda levitamise külge tuleb märkimisväärselt tõsisemalt võtta. ja kinode omaniku suhted on äh, üheks võimaluseks seda teha. ja väikese kõrvalremargi korras ütleksime, et äh, me, et festivalideta ei oleks meil ka kinomaailma. väga kurb on aga see, et äh, ei saa tänapäeval enam festivali pidada ilma, et mõni suurkorporatsioon oma rahad alla paneksid paneks. loomulikult nad teevad seda sellepärast, et saa oma nimele reklaami teha. ja kurb on see, et mitte midagi maailmas ei saa enam aset leida ilma suurkorporatsioonide osalisuseta, isegi filmifestivali ei saa enam nii pidada mõni tähtis nina peab äh, alati kohale ilmuma, et näidata, kui tähtis on nende osakaal meie kultuuris. suurkorporatsioonid ei peaks olema meie kultuuri keskmes, me peaksime saama äh, teha näitusi, kontserte filmifestivali ilma, et suurkorporatsioonid oma käe alla paneksid. ja eh, kas Euroopa eh, Liit on neoliberaalne organisatsioon ainult eh, jah, mina lihtsalt vaatan fakte, ma vaatan aluslepinguid, vaatan, millised kokkulepped sõlmitakse, mida ütleb Euroopa Kohus ja ma vaatan, mis juhtub. ja pilt, mis minu silme ees avaneb, on neoliberalistlik, võib-olla teie toolidelt avaneb mingisugune teistsugune vaade. nii et äh, Teie töö ei ole kerge, kui te tahate vastupidist tõendada. Te peate tegutsema, kohtuotsused peavad muutuma, alusdokumendid peavad muutuma ja siis võime me öelda, et Euroopa ei ole neoliberaalne. aga kui te kukutate riigid nagu Kreeka, siis äh, te peate tulevikus ütlema, et ei, te ei pea oma riiklikke vala, varasid müüma. Euroopa Liit aga praegusel hetkel sunnib Kreekat seda tegema. kui te tahate, et äh, ma ei usuks, et Euroopa on neoliberaalne, siis muutke seda ja teised usuvad äh, teid koos minuga. siis äh, raudtee erastamine, raudteeettevõtted äh, on suurepäraseks näiteks sellest neoliberalismist. ja veel üks tsitaat, William Blake'i tsitaat, suurepärane poeet, suurepärane kunstnik, maalikunstnik, tema väitel, kui kuskil silmapiiril terendab raha, Äh, kaob kunst ja sünnib sõda ja ilmselgelt oli tal õigus. Yes, I would like uh, to thank our guests very much. tahaksin tänada südamest meie külalisi te olete tõesti väga pühendunud inimene ning kui osad meid isegi teiega nõus ei ole, siis tegemist oli väga elava debatiga Äh, see on, äh, see, just see iseloomustabki Euroopa arutelusid ja väga hea, et me saime täna selle pidada. tahaksin tänada ka proua Doris Pakki, suur tänu selle eest, et täna taas meie seas olite ning meenutaksin teile, äh, kallid kolleegid ja teised külalised, et täna mitte väga kaugel siin avatakse näitus sada valguse varjundit seoses äh, filmi auhinnaga Lux, samuti parlamentaariumis kell seitse on vastuvõtt Silvia Kosta ja Antoni Tajani äh, seda võõrustavad, olete sinna kutsutud, suur tänu teile tulemast ning kena õhtu jätku, aitäh!